on. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden jatkoa kaikille. Tere hommikust kõigile ja head uut aastat. Olen kindel, et kõik on šokeeritud Haiti maavärina tõttu. arvatakse, et sada tuhat inimest võib olla surnud maavärina tagajärjel, see on kohutav uudis. loodame, et Euroopa Liidu humanitaarabi jõuab nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. järgmisel täiskogul kõneleme me kindlasti sellest hirmsast maavärinast ja selle tagajärgedest inimeludele. aga nüüd sooviksime päevakorra kinnitada, kui keegi vastu ei ole, siis loeme päevakorra vastuvõetuks kell üksteist kolmkümmend. peatame oma koos, komisjoni koosoleku ja jätkame töögrupina ja räägime Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendist. kõik parlamendi liikmed, selle töögrupi liikmed saavad osaleda, aga muidu on see kinnine koosolek see on ametlik selle töögrupi kohtumine, sest alles nüüd kinnitati selle grupi liikmete nimekiri. ja veel üks märkus. see puudutab volinike kuulamisi. olen kindel, et kõik te olete, olite kõrge esindaja Lady Ashtoni kuulamisel esmaspäeval. Te olete kõik jälginud, mis toimus, väliskomisjon saatis ka parlamendi presidendile kirja pärast kuulamist. meie allkomisjonis saame arutada seda teemat kahekümne viiendal jaanuaril, arutame läbi, milline võiks olla meie töömeetod, kui me koostööd teeme kõrge esindajaga väga oluline on leppida kokku institutsioonide vahelise lepingu raames. me ei soovi protsessi takistada, aga võib-olla saadaksime kirja kõrgele esindajale ja seal lisandaksime siis oma soovid koostöö osas kuidas teha koostööd kõrge esindaja tema teenistustega tulevikus ja nüüd järgmine punkt, juhataja teadaanded. ma soovin vähem kõnelda kui eelmisel korral, aga tõesti, viimasest koosolekust saadik on nii palju äh, asju juhtunud, mis vajavad märkimist. Moskvas toimus rahumeelne demonstratsioon vana-aasta õhtul ja üks Saharovi preemia laureaat Ludmilla Aleksejeva arreteeriti. loomulikult eh, selle tõttu pöörati tema peale, temale väga palju tähelepanu, aga tegelikult eh, vahistati lausa viiskümmend inimest kaheksakümne kahe aastane Ludmilla Aleksejeva läks politseijaoskonda, ütles, et inimesed tuleb va-, vabastada, aga siis võttis politsei proua Aleksejeva kinni. politsei jaoks ei olnud see küll hea avalikussuhete näide. parlamendi president mõistis hukka Ljudmila Aleksejeva vahistamise ja nõudis, et kõik demonstrandid tuleb vabastada. see oli väga hea samm, see samm tehti kohe, seetõttu oli see kasulik, aga nüüd me kavatseme tegeleda ka Hiina inimõiguste küsimusega Ling Xiaoboga. ta on Hiina intellektuaal, kes on vangi mõistetud, sest ta olevat töötanud riigi huvide vastu Hiinas. ta olevat lausa revolutsiooniliselt riigile vastu hakanud Hiinas kasutatakse inimõiguste aktivistide vastu sageli ühte põhiseaduse artiklit ja meie parlamendi president mõistis ka siin hukka Hiina ametivõimude repressioonid inimõiguste aktivistide vastu. president Puusek saatis kirja Hiina suursaadikule Brüsselis ja Kambodžast deporteeriti uiguuri vabadusvõitlejad tagasi Hiinasse. see on ka väga tõsine küsimus. aga ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liidu ja Kambodža vahel on leping tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta aprillist, mis võimaldab ähm, koostöölepingut külmutada teatud juhtudel. palun kolleegidel arvestada sellega, sellepärast et äh, uiguuri pagulased võivad olla ohus Hiinas, nende elu võib olla ohtu sattunud Hiinas. parlamenti külastasid hiljuti ka Vietnami mungad. ja nunnad. Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon jälgib pidevalt Vietnami olukorda. septembrist alates ei ole kloostrite vastu mingeid vägivald, vägivallaakte toime pandud ning pärast seda visiiti said mungad ja nunnad jätkata oma usutegevust. ma ei tea, kas meie suutsime mõjutada olukorda Vietnamis, aga ma kujutan ette, et et vietnamlastel on meie tuge vaja ja kahe tuhande üheksanda aasta teemadest veel. Aserbaidžaani sõnavabaduse resolutsioon võeti vastu Euroopa Parlamendis kahe tuhande üheksandal aastal. mis on siis pärast seda toimunud Aserbaidžaanis? parlament soovis toetada resolutsiooniga kahte blogipidajat, keda kiusati taga. nüüd aga on nii, et blogipidajad kaebasid edasi nende vastu tehtud otsuse. selle kaebuse läbivaatamine lükati edasi, meil ei ole viimaseid uudiseid, aga meil palju lootust ei ole, et apellatsioonikohus tühistab nende suhtes tehtud otsuse. omalt poolt soovime siiski teha kõik selleks, et need inimesed vabastataks. ja veel kaks punkti. Muganda parlament võttis vastu resolutsiooni mõistes hukka homoseksuaalsuse vastase seaduse, mis võeti kahe tuhande üheksandal aastal vastu. Euroopa Parlament soovis, et Uganda ei võtaks vastu niisugust seadust. Ugandast on tulnud signaale, et seadusandjad võivad nimetatud eelnõu tagasi võtta. ja muide kuulsin, et eile võetigi tagasi see seaduseelnõu ja võin öelda, et Euroopa Parlamendi resolutsioon ei olnud asjata koostatud. olen täiesti kindel, et see ei olnud ainus asi, mis Uganda seadusandjat meelt muutma sundis aga siiski. ja lõpuks Kongo Demokraatlik Vabariik. ka Kongo Rahvademokraatliku Vabariigi kohta võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis puudutas inimõiguste rikkumisi ja vägivalda Kongos ÜRO missioon. ÜRO missioon Kongos toetab uut missiooni, mille eesmärk on tsiviilelanikkonna abistamine, kes vägivalla tõttu on kannatanud kindlasti tuleme Kongo temaatika juurde kevadel tagasi, sellepärast et äh, inimõiguste rikkumised jätkuvad, kaasa arvatud massiline naiste vägistamine. kas parlamendiliikmetel on midagi öelda või on vaja, on vaja tõstatada mõni erakorraline küsimus? kui ei ole, läheme edasi päevakorrapunktiga number kolm meil on siin eesistuja oma Hispaania esindajad ja saame nii-öelda otse arvamusi vahetada demokraatia ja inimõiguste alase programmi kohta. meie külaline on Välisministeeriumi inimõiguste osakonna juhataja, samuti on meil külas Amnesty International esindaja, kes tegeleb Euroopa Liidu asjadega. ta esindab siin inimõiguste ja demokraatia võrgustikku, kes on meie suurepärane partner võitluses inimõiguste rikkumistega. härra Guernaro, palun, kõigepealt tere tulemast. Teil on väga oluline ülesanne, sest teie peate tegelema teie eesistumine algab, eh, meid huvitab väga, kuidas te eh, niisugusel murrangulisel, murrangulisel ajajärgul kavatsete eh, töötada ja nüüd palun, sõna on teil. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on täna suur au, et saan äh, siin olla. täna Hispaania võtab äh, neljandat korda peale liitumist Euroopa Liiduga üle eesistumise äh, Euroopa Liidus kuid seekord äh, näeb see teistmoodi välja kui varem. praegu on tegu Hispaania, Euroopa ja ka terve maailma jaoks ähm, tegu võtmeküsimusega äh, ajaga. siin on tegu olulise ajaga ka Hispaania jaoks, sellepärast et siin on tegu äh, Lissaboni strateegia äh, äh rakendamisega ning see on andnud Euroopale äh, väga tugeva põhja, see on andnud ka äh, jätkusuutliku ähm, baasi Euroopa Liidu töö jaoks. kuid meil on tegu ka teatava teadmatuse äh, faasiga, üleminekufaasiga ja ähm, meie riigi jaoks, mis on väga Euroopa Liidu sõbralik, ähm, on äh, võtnud nüüd üle väga olulise äh, rolli, kus me loome Euroopa Liidu tulevikku. teiseks, Hispaania võtab üle eesistumise ajal mis on suhteliselt ebakindel, siin on tegu majandus- ja finantskriisiga, kuid äh, tegu on ka otsustava ajahetkega kliimavõitluses. me peame tegema kõik pingutusi selle nimel, et inimõigusi kaitsta ja me peame äh, panustama sellesse rohkem ja aktiivsemalt. järgneva kuue kuu jooksul me näeme siin väga suuri väljakutseid, aga ka väga suuri äh, Ehm, võimalusi, mida Hispaania loodetavasti oskab ka ära kasutada. järgneva kuue kuu jooksul me soovime olulisi poliitilisi impulsse ehm, edasi viia, nii et, ehm, et Euroopa Liit jääks ka edasi juhtriigiks inimõiguste ja demokraatia eh, kaitsjana. koos välispoliitika kõrge esindajaga me hakkame edasi edendama inimõiguste kaitse ja välispoliitika alaseid äh, suuniseid. selge on see, et äh, Euroopa Liidu see tegevus jääb üheks oluliseks sambaks nii Euroopa Liidu sise- kui ka välistegevuses. siin ei ole tegu äh, sellega, et Hispaania hakkab välja kavandama uut poliitikat inimõiguste kaitse ja demokraatia osas, vaid siin on tegu just meetmete ja instrumentide ähm, rakendamisel, rakendamisega, mida eelmised eesistujariigid on ähm, koostanud. inimõiguste demokraatia kaitse osas me soovime öelda, et meie soovime edasi rakendada juba olemasolevaid meetmeid. me soovime olla nii innovatiivsed kui ka äh, tõhusamad just nende meetmete osas, kus me näeme kõige suuremat äh, lisandväärtust me soovime ka edasi viia Euroopa Liidu inimõiguste poliitika äh, sidusust, kindlasti peame ka konsultatsioone, nõupidamisi äh, ÜRO organisatsioonidega ja ka äh, kõikide teiste organisatsioonidega. meie eesmärgiks ei ole mitte ainult erinevate avalduste tegemine, vaid Euroopa Liit peab saavutama ka jätkusuutlikke konkreetseid ähm, saavutusi koha peal. siin me peame ka koostööd tegema kolmandate riikidega ja see puudutab nii meie äh, avaldusi kui ka meie delegatsioone kolmandates riikides. ja ähm, me peame rohkem äh, tegutsema ka inimõiguste rikkumiste alal kolmandates riikides. me jätkame ka Rootsi eesistumise poolt tehtud tööd, nimelt mis puudutab äh, juhtnööride ratsionaliseerimist me pöörame tähelepanu eelkõige just ähm, inimõiguste rikkumiste äh, individuaalsetele juhtumitele. meil on ka äh, nõukogu töörühm, mis hakkab äh, tegelema inimõiguste rikkumisega ning üritab siis ka saavutada konsensust liikmesriikide peale. ning see jääb siis peasekretäri ja komisjoni pädevusse. vastavalt Lissaboni lepingule jääb see siis kõrge välispoliitika esindaja proua Ashtoni pädevusse. ja tema tea-, panuseid, teatiseid me kindlasti kaasame ka selle töörühma töösse ja see puudutab siis kõiki meetmeid järgneva kuue kuu jooksul. tegu on siin eelkõige sellega, et selles töörühma soovime kaasata ka proua Hautala, et äh, siis ka parlament saaks piisavalt infot töörühma tööst. mis puudutab äh, Euroopa Liidu töö mõju, siis see tähendab eelkõige tihedat koostööd meie kahe- ja mitmepoolsete suhete raames meie delegatsioonidega kolmandates riikides. see koostöö saab saavutada eesmärke ainult siis, kui me kaasame ka äh, kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad, sellepärast et nemad annavad väga palju mm, uusi ideid meie tegevusele. kui me soovime Euroopa Liidu tegevustes järjekindlust äh, säilitada, siis on oluline jätkata ka meie võitlust surmanuhtluse vastu ja ka äh, võitlust piinamise ja teiste mitte inimväärikate tegevuste vastu, samuti võitlus ähm, lapssõdurite värbamise vastu, eriti seda siis äh, laste õiguste edendamise raames, naiste õiguste edendamine, äh, viiendaks äh, homoseksuaalide, biseksuaalide õiguste edendamine, samuti ähm, puuetega inimeste kaitse, ja ka inimõiguslaste eh, tegevuse kaitse. kõik need prioriteedid on ühise eesmärgi all, nimelt eh, me soovime siis kaitsta kõiki neid isikuid, kes on tegevad vastavates valdkondades. me soovime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ka üheskoos teha sellel alal koostööd ÜRO vastava organisatsiooniga ning lisaks nimetatud prioriteetidele Hispaania eesistumise ajal võin veel lisada, et surmanuhtlus juba kaks tuhat, kahe tuhande kaheksandal aastal sai meie valitsusjuhi ähm, üheks eesmärgiks ja see on ka ähm, üheks olulisemaks tegevuseks meie inimõiguste ähm, poliitikas viimastel aastatel on inimõiguste raames alati räägitud surmanuhtluse vastasest võitlusest ning see on ka üheks kõige olulisemaks eesmärgiks äh, Hispaania eesistumise ajal ja seda ka äh, nõukogus. juulis välisminister ja majandusliku äh, koostöö minister koostas läbi, viis läbi Äh, seminari surmanuhtluse osas äh, Araabia riikides ning seal osales ka väga palju ajakirjanikke ja teisi osalisi ka Araabia riikidest. härra Zapatero on viimasel ajal ka äh, rahvusvahelises komisjonis teinud väga palju tööd surmanuhtluse vastu ning ma loodan, et selle tegevuse tulemusena paljud valitsused muudavad oma arvamust äh, seoses surmanuhtlusega. me loodame, et äh, see komisjon peatselt, äh, see töörühm siis peatselt tuleb kokku ja et tema töö muutub väga tõhusaks. me arvame, et me ja meil on olemas ka juba vastav inimene, härra Del Maio, kellel on mandaat tegutseda surmanuhtluse vastase võitluse tegevuse osas. tema töö ja kontaktid on kindlasti väga vajalikud ka Euroopa Liidu välispoliitika osas. rahvusvahelised pingutused surmanuhtluse vastu on äärmiselt olulised olnud viimastel aastatel ning Euroopa Liidu välispoliitikat Ähm, on äh, selles osas väga aktiivne olnud. Äh, baroness Ashton detsembris Madridis juba ütles väga selgelt, et ka tema jaoks on see teema äärmiselt oluline. huviga jälgitakse seda, kuidas ähm, juuraspetsialistid hakkavad tegelema surmanuhtlusega, surmanuhtluse teemaga äh, ka suhetes kolmandate riikidega. edasi vaadatakse, kas äh, saab tagada äh, õigusabi ja ka finantsabi nendele Euroopa Liidu kodanikele, kes on äh, määratud, kes on saanud surmanuhtluse karistuse kolmandates riikides. Hispaania eesistuja hakkab ka ÜRO raames tegelema kahe olulise tegevusega, nimelt mis puudutab Euroopa Liidu kahepoolseid kontakte ja siis mitmepoolseid kontakte teiste riikidega, äh, siis ka nende raames me viime edasi äh, surmanutuse tegevust. ja kindlasti ka ÜRO kuuekümne viiendal aastapäeval me räägime surmanuhtlusest. Äh, samuti on see tegevus jätkuks juba eelnevatele resolutsioonidele, mis on äh, vastu võetud ÜRO-s aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa. ning ähm, sellest tulenevalt ähm, on äh, koostatud iga kahe aasta tagant äh, uus tekst surmanutluse vastase võitluse osas ning ka aastal kaks tuhat kümme on ähm, käes aeg uue teksti jaoks ning kindlasti me peame neid resolutsioone väga selgelt toetama koos Belgiaga, kes on siis järgnevaks eesistujariigiks, me töötame praegu juba varase strateegia osas selleks, et äh, olla ette valmistatud äh, selle uue resolutsiooni äh, jaoks. nõukogu inimõiguste rühm tuleb kokku kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal jaanuaril ning me oleme juba mõningaid kokkuleppeid saavutanud. me soovime eelkõige just äh, astuda vastu nendele riikidele, äh, kelle osas me teame, et nad on sellise resolutsiooni vastu. samas me soovime tugevdada koostööd äh, nende riikidega surmasvastase võitluse osas, kus me teame, et need riigid on ähm, liikumas moratooriumi kehtestamise poole surmanuhtluse osas. samuti, mis puudutab vaimse puudega inimesi ja äh, rasedaid äh, ning äh, inimesi, kes kuriteo sooritamise hetkel olid ähm, alaealised, nendele tuleb samuti suuremat tähelepanu pöörata ja samuti me soovime võidelda ka sellise karistuse vastu, mis, milliseks on näiteks kividega surnuks loopimine kõikides oma eh, dialoogides ja konsultatsioonides eh, järgneva mm, kuue eh, kuu jooksul me kindlasti tegeleme kõikide nende teemadega. tsiviil- ja poliitilised õigused tulevad samuti kõneks, samuti me kavatseme vastava pakti raames tegutseda ja me soovime sekkuda äh, sellistel huk-, äh, juhtudel, kui me näeme, et surmanuhtlus on määratud poliitilistel ajenditel või kui me näeme, et, et surmanuhtluse määramisega äh, rikutakse moratooriumi ning Genfis toimub ähm, kakskümmend neli kuni kakskümmend kuus veebruar ka surmanuhtluse vastane vastav äh, seminar ning meie inimõiguste töörühm on sellega juba arvestanud, me soovime Euroopa Liidu liikmesriike üles kutsuda osalema sellel konverentsil ning äh, me äh, loodame, et ka meie äh, välispoliitika kõrge esindaja seal osaleb. Hispaania osas osaleb meie valitsusjuht härra Zapatero vähemalt selle konverentsi avamisel Äh, piinamine ja teised inimsusevastased tegevused. see tähendab seda, et äh, rikutakse nii inimõigusi kui ka põhiõigusi, seda ei saa õigustada ning on väga äh, vähe riike, kes ei ole siin osas patustanud ja seda ka arenenud riikide osas ja seetõttu me peame siinkohal vastavaid meetmeid võtma ja, ja aktiivsemad olema äh, piinamise vastases võitluses meie inimõiguste alase töö raames. Need kohustused, mis tulenevad ÜRO äh, konventsioonist, mis on suunatud piinamise vastu, äh, sellest tuleb väga täpselt kinni pidada. inimõigused tuleb, inimõigusi tuleb alati ja igal pool kaitsta, me peame kasutama kõiki mehhanisme selleks, et seda prioriteeti ka edukalt ja tõhusalt rakendada. Euroopa Liidu äh, suunised piinamise kohta äh, on ka selline dokument, millest tuleb väga täpselt äh, kinni pidada ning ka kõrge esindaja hakkab tegelema selle kontrolliga. me jätkame dialoog ja konsultatsioone, see puudutab eelkõige ka ÜRO piinamisvastast komisjoni ja ka Euroopa Nõukogu äh, vastavat äh, organit. Hispaania on juba äh, selle vabatahtliku konventsiooni, mis puudutab siis piinamisvastast võitlust juba allkirjastanud. Hispaanial on juba ka riiklik mehhanism olemas, mis on suunatud piinamise vastu ja meil on vastu, see sisse seatud vastav äh, piinamise äh, vastane, äh, piinamise vastase võitluse ombudsman. ning me loodame, et vastus selle protokolliga liitumisele tuleb, saab olema väga laiaulatuslik peale selle me oleme näinud ka väga positiivseid äh, tulemusi äh, selles osas, mis puudutab äh, erisaadiku sisseseadmist ähm, lapsõdurite värbamise osas. vastav ametnik, ametikoht seati sisse juba Rootsi eesistumise ajal ning selle, tema töö üheks eesmärgiks on siis äh, lastevastase vägivalla äh, vastane võitlus. ja ka siin äh, selle tegevuse raames me jätkame koostöö tegemist ÜRO-ga. samuti on oluline spetsiifiliste riiklike prioriteetide saavut-, prioriteetide järgimine siin on oluline koostööpoliitika ja ka erinevate meetmete rakendamine, siin on tegu eelkõige just tööga, mis tehakse eh, nende lastega, kes on sattunud eh, vägivalla eh, ohvriks. laste õiguse osas eesistuja hakkab tegelema eelkõige just lapsõdurite teemaga. ka siin meil on väga oluline vahend olemas, nimelt mis puudutab siis suuniseid äh, äh, lapssõdu-, laste kasutamise kohta konfliktsituatsioonides. me keskendume selles töös üheksateistkümnele riigile ja see, need riigid on ka meie töödokumendis äh, üles loetletud. järgnevatel kuudel me soovime ka keskenduda soolisele perspektiivile, eriti just laste osas, kes on äh, kaasatud äh, sõjalistesse konfliktidesse. nimelt just eelkõige just tütarlapsed on äh, sõjalistes konfliktides ka allutatud ka seksuaalsele vägivallale. me kavatseme kujundada välja ka kaitsemeetmed selliste laste kaitseks. kuid see tegevus on Äh, natukene vähem nähtav kui ülejäänud tegevused. eesistuja soovib kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolaastal ka äh, tugevdada innovatsiooni ja äh, soolist võrdõiguslikkust. siin on tegu ka majanduslike aspektidega ja võrdõiguslikkus on selleks oluliseks teljeks, mis on ka meie inimõigusalase tegevuse baasiks sellega seoses ei, ei saa ületähtsustada Euroopa Liidu rolli äh, äh doonori osas ja seda ka, mis puudutab rahalisi äh, äh, toetusi soolise vägivalla vastase võitluse osas. Hispaania on selle tegevuse ja soolise võrdõiguslikkuse seadnud üheks suurimaks prioriteediks juba oma riigis. see on olnud ka meie valitsuse tegevuse üheks põhieesmärgiks. meil on ka loodud võrdõiguslikkuse ministeerium Hispaanias. meil on, me oleme sisse seadnud väga palju ameti, ametkondi selleks, et tugevdada võrdõiguslikkust äh, Hispaanias ning äh, kahe tuhande kümnendal aastal toimub kümnes äh, naiste kohtumine Sevillas ning seal töötatakse välja konkreetsed meetmed ning samuti soovitakse tugevdada eelkõige just koostööd Ähm, Aafrika riikidega ja proua esinaine kutsub kõnelejat üles rääkima natukene aeglasemalt, sest äh, muidu tõlgid ei jõua järele. regionaalvalitsuste initsiatiivil toimub siis äh, kümnes äh, naistekonverents Valencias ja välja on siis pakutud just toetada dialoogi Hispaania ja Aafrika riikide naiste vahel. Hispaania kasutab kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et inimõiguste alast tegevust kasutada ka demokraatlikuma, solidaarsema Ähm, Euroopa äh, väljatöötamiseks, see on meie horisontaalne äh, äh, eesmärk, mis on kõikide meie tegevuste aluseks. nõukogus me oleme keskendunud ühele kesksele teemale inimõiguste osas. see puudutab siis inimõigusi ja eelkõige just naiste õigusi ja me kavatseme tegu, tegutseda eelkõige just äh, naiste ja äh, lastevastase vägivallaga. Tšehhi ja Rootsi eesistumise ajal kaks, kakskümmend seitse liikmesriiki äh, tegid tõesti väga palju tööd, et analüüsida olukorda selles valdkonnas. ja rakkerühm, mis tegeleb naistevastase vägivallaga äh, praegu tegeleb ähm, liikmesriikides äh, äh, valitseva olukorra uurimisega. meie eesistuja soovib nüüd edasi minna. me soovime välja kujundada neid praktilisi meetmeid ja see peab, need peavad siis lähtuma Brüsselist ja siis ka meie riiklikest delegatsioonidest koha peal. Euroopa Liit jätkab äh, naistevastase vägivalla äh, meetmete rakendamist. me soovime siin ka üldist äh, poliitikat välja arendada ja see puudutab siis ka infovahetust. eesistujariik tegeleb kõikide probleemidega, millega on kokku puutunud vägivalla ohvriteks sattunud naised. Euroopa Liit äh, nõuab, et et sooline võrdõiguslikkus ja vastavad analüüs äh, oleks kaasatud ka kõikidesse dialoogidesse, konsultatsioonidesse kolmandate riikidega. nüüd äh, võitlus naiste õiguste eest ja ka võitlus naiste vastase vägivalla vastu. siinkohal me teeme koostööd ka ÜRO vastavate organisatsioonidega. kolmteist, kaheksateist, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks on äh, siis äh, vastavad äh, resolutsioonid, mis on meie tegevuse aluseks. ning meil on nüüd sellel aastal ka resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis aastapäev. see kontekst on äärmiselt oluline. kaheteistkümnenda märtsini sel aastal toimub äh, viiekümne neljas koosolek äh, ÜR äh, New Yorgis. ja see koosolek tegeleb siis naiste õiguste olukorraga. siin meenutatakse ka Pekingis toimunud naistekonverentsi, tollal kohtusid tuhanded naised mitmetest riikidest ja see oli rahvusvahelise poliitika, rahvusvaheliste ähm,, rahvusvahelise naisõigusalase tegevuse üheks äh, tähtsündmuseks. me äh, soovime edasi viia Pekingis vastu võetud programmi ja ei soo-, ja äh, kui veebruaris to toimub vastava komisjoni koosolek, siis sooviksin teile meenutada, et äh, et äh, kohtub ka Pekingi konverentsi Euroopa Foorum. seal on esindatud ka Euroopa Parlament, aga ka Euroopa valitsusvälised organisatsioonid ning nemad tegelevad siis Pekingi üheksakümne viienda aasta konverentsi tegevusplatvormiga. nüüd äh, meie äh, Hispaania asub oma eesistumise ajal äh, tegelema ka äh, seksuaalse orientatsiooni vastase diskrimineerimise äh, võitlusega teistsuguse seksua-, seksuaalse orientatsiooniga inimesed satuvad väga tihti diskrimineerimise ohvriks ja inimõiguste ohvriks. inimõiguste rikkumise ohvriks, vabandust. samasooliste ähm, äh, suhted on mõningates riikides endiselt ähm, äh, loetud kuriteoks ning äh, mõningates riikides ka rikutakse samasooliste poliitilisi õigusi Hispaania on siin tõeliseks eh, eh, pioneeriks. Hispaania on eh, homoseksuaalide ja transseksuaalide õigusi väga tugevalt toetanud. Hispaanias on lubatud samasooliste abielud ja samuti ka samasoolistele perekondadele on lubatud adopteerida lapsi. aina selgemaks muutub see, et me ei saa jääda pealtvaatajateks äh, inimõiguste rikkumise mm, osas, äh, eriti kui tegu on äh, samas, homoseksuaalide ja transseksuaalide inimõiguste rikkumisega ja seda ka kolmandates riikides, näiteks Aafrika riikides, seetõttu Euroopa Liit on aina enam nõudnud nende inimrühmade õiguste kaitset. me oleme just seepärast eraldi Äh, protokolli koostanud äh, homoseksuaalide, transseksuaalide inimõiguste kaitseks. meie analüüs näitab, et vaid vähestel juhtumitel saavutatakse selle ühiskondliku äh, rühma inimõiguste kaitse ja me oleme teadlikud probleemi suurusest samas aga me teame ka, et äh, tihtipeale ei arvestata sellega, et inimõiguste raames peab arvestama ka homoseksuaalide, transseksuaalide inimõigustega. seetõttu Hispaania äh, soovib äh, välja töötada erinevad vahendid, mida Euroopa Liit saaks kasutada homoseksuaalide ja transseksuaalide olukorra parandamiseks juhul, kui see eh, peaks olema vajalik ka kolmandates riikides. Hollandis, eh, Ühendkuningriigis ja Rootsis eh, vastavad meetmed on juba võetud, me soovime vastavad vahendid välja töötada, et seda saaks kasutada ka teistes liikmesriikides ja ja nõukogus ka öö, rakkerühm tegeleb nende vahenditega, et seda oma inimõiguste alases tegevuses samuti rakendada. mis puudutab võimalikku tegevust rahvusvahelisel tasandil, siis Hispaania eesistuja soovib ikka silmas pidada kahe tuhande kaheksanda aasta deklaratsiooni ÜRO Peaassambleest millele kirjutasid alla kuuskümmend seitse liikmesriiki. deklaratsiooni eesmärgiks on dekriminaliseerida homoseksuaalsus terves maailmas. me teeme koostööd Belgiaga. Belgia on ju jälle üks järgmistest eesistujatest, kuulub eesistujad kolmikusse Euroopa Liit võtab ühendust sarnaselt meelestatud riikidega, me kaalume võimalusi korraldada üritusi selleks, et säilitada seda suunda, millele pandi alus kahe tuhande kaheksanda aasta deklaratsiooniga. me arvame, et järgmine poolaasta annab meile suurepärase võimaluse tagada parem koordineeritus Euroopa Liidu institutsioonide, Inimõiguste Nõukogu ja selle sekretäriaadi vahel samuti ÜRO inimõiguste kõrge esindaja vahel, seda selleks, et äh, kaitsta seksuaalvähemuste õigusi. just see tegevusvaldkond on äh, oma osatähtsust suutnud suurendada, samuti on muidugi väga oluline see, et proua Pillai, ÜRO kõrge esindaja, on äh, suutnud teemaga rohkem tegeleda. samuti tahan rääkida sellest, et teinekord seksuaalvähemused satuvad ohvriks ja tegelikult äh, on äh, transseksuaalidel omad probleemid, mingis mõttes nad on sarnased näiteks lesbide ja geidega, aga neil on ka omad mured. kindlasti teeme koostööd Kataloonia piirkondliku valitsusega, vabaühendustega, vastavate inimõiguse aktivistidega. meil on kõigile plaanis korraldada juunikuus konverents Barcelonas see saab olema esimene rahvusvaheline seal just nimelt käsitletakse transseksuaalide probleeme. minnes nüüd edasi puhta joogivee ja normaalsete sanitaarnõuete tagamise juurde, siis ÜRO on sellega viimastel aastatel ja täpsemalt Euroopa Liit ka ei ole sellesse niivõrd kaasatud olnud ja sel põhjusel tahab eesistuja olukorda muuta. me soovime, et ka teised liikmesriigid tegeleksid selles valdkonnas aktiivsemalt. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse kaitsta majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi ja see on tegelikult loogiline jätk sellele, millele panid alguse juba Saksamaa, pani alguse juba Saksamaa ja ka Hispaania tahab liikuda samas suunas, et äh, järgitakse erinevaid inimõiguste alaseid resolutsioone ja teisi dokumente. järgmise poole aasta jooksul eesistuja jätkab Katariina Albuquerque'i tegevusega, tema peaks muidu ühinema Kohomi koosolekuga veebruarikuus. seal ta selgitab äh, ka seda, mida ta tulevikus plaanib ära teha. me paneme paika ka piirkondadevahelise poliitika ja selline poliitiline lähenemine peaks andma meile võimaluse saada rohkem toetust nendele teemadele, mida arutatakse Inimõiguste Nõukogu viieteistkümnendal koosolekul. me tahame, et meil oleks olemas ka selline ülemkogu seisukoht maailma veepäeva osas, see maailma veepäev toimub märtsikuus me tahame tagada seda, et Euroopa Liit keskendub sotsiaalsete õiguste kaitsele. loomulikult tuleb tagada puuetega inimeste kaitse, tegemist on meie järjekordse prioriteediga. Hispaania toetab seda, mida Tšehhi Vabariik ja Rootsi Kuningriik juba eelnevalt on ette võtnud. Nende tegevus viis selleni, et nõukogu võttis vastu otsuse Euroopa Liidu ühinemise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga meil on väga hea meel tõdeda, et jõupingutused on vilja kandnud, aga selge on see, et meil on veel pikk tee käia ja meil on palju arenguruumi. Euroopa Liit peaks ühinema ka kahekümne esimese, kahekümne esimese sajandi inimõiguste konventsiooniga. samuti toimub mitmeid inimõiguste alaseid konverentse me peame astuma mõned olulised sammud selleks, et saavutada oma eesmärke. esiteks me peame ratifitseerima nende, peame toetama nende riikide konventsiooni ratifitseerimist, kes ei ole seda veel teinud ja samal ajal peame hakkama arutama sellist toimimisjuhendit või käitumiskoodeksit koos inimõiguste töörühmaga nõukogus, seda selleks, et me ikka suudaksime konventsiooni sätestatust kinni pidada. nii, nagu ma oma ettekande alguses juba ütlesin, me peame tagama selle, et lisaks nendele prioriteetidele me keskendume igale konkreetsele inimõiguste rikkumise juhtumile eraldi. Hispaania eesistujana soovib jätkata Euroopa Liidu tegevust selles vallas. ennekõike soovime töötada edasi inimõiguste aktivist, kaitseaktivistide suuniste osas. me peame inimõiguslased kaasama kõikidesse oma tegevustesse, alates strateegiate koostamisest kuni konkreetsete sammude astumiseni. me teame, et väga oluline on kaasata inimõiguste kaitsjad oma tegevusse aga nagu ma ütlesin, meil on veel pikk tee käia ja sõnades peavad ka teod saama just sellepärast Hispaania eesistujana hakkab analüüsima neid kohalikke juba olemasolevaid strateegiaid, et selle põhjalt koostada selline suurem üldine strateegia ja vaadata, millised strateegiad tuleb näiteks muuta. kindlasti toimub kohtumisi ka kohalikul tasandil me tahame panna paika suunised selle kohta, et kohalikul tasandil tuleb ja võib erinevaid kohtumisi korraldada, kuhu kaasataks siis piirkondlikud äh, ametivõimud, saatkonnad, seda kõike selleks, et oleks võimalik vahetada arvamusi, kogemusi, see kõik parandab kindlasti ka suhtlust saatkondade ja inimõiguste kaitsjate vahel. nüüd oleme teinud juttu meie prioriteetidest eesistumise ajal, aga selge on see, et Euroopa Liit ei ole kunagi olnud selline suletud üksus, mis üksinda midagi nokitseb kui me vaatame neid dialoog ja konsultatsioone, mis teiste riikidega on aset leidnud, siis nende arv on suurenenud oluliselt ja selge on see, et selliseid dialoog järgmise paari kuu jooksul tuleb veel arvukalt ette. seda kõike koordineerib Inimõiguste Nõukogu töörühm. kahjuks mul ei ole piisavalt aega praegu rääkida teile erinevate dialoogide hetkeseisust, selge see, et läbirääkimistest tulevad ka järgmised voorud aga minul ja Silvia Escobaril on kindlasti hea meel öelda, et me hea meelega tuleme, kohtume teiega veel mõne aja pärast, et anda teile üksikasjalikum ülevaade inimõiguste dialoogidest. nüüd edasi Vene Föderatsiooni juurde me oleme olnud kaasatud muuhulgas ka Hiina Rahvavabariigiga, Aafrika Liidu, Kaukaasia riikidega selles küsimuses. me ei nõustu alati kõiges näiteks Ameerika Ühendriikide ja, ja Austraaliaga, aga, ja Jaapaniga. viieteistkümnendal märtsil alustame oma dialoogi Indoneesiaga ja me oleme hetkel äraootaval seisukohal, me ei tea veel, mida arvab nõukogu sellest, kas me alustame esimese läbirääkimiste vooruga ka Moldovaga. loomulikult äh, tuleb arvestada Euroopa Liidu rolliga rahvusvahelisel foorumil, meie suhteid ÜRO-ga. järgmise kuue kuu jooksul toimub äh, tavapäraseid äh, inimõiguse, inimõiguste nõukogu kohtumisi ja nendel kohtumistel käsitletakse olulisi teemasid me kindlasti pöörame tähelepanu inimõiguste rikkumiste geograafilistele aspektidele, teeme üha enam jõupingutusi kaitsmaks nende eriliste menetluste sõltumatust, samuti ÜRO inimõiguste kaitse kõrge esindaja tegevust. Hispaania tegi äsja algust esimese konsultatsiooni meetmega, kui nii võib öelda, koostöös vastava organiga. aastal kaks tuhat üksteist äh, toimub äh, uus Inimõiguste Nõukogu suur koosolek ja sellepärast paistab, et ajastus on igati õige meil. väga oluline on vahetada arvamusi selle kohta, kuidas äh, selline suur kohtumine peab olema üles ehitatud, kuidas see kõik aset leiab. ja väga oluline on, et Euroopa Liit oleks kaasatud sellesse kõike, võib-olla isegi võiks öelda, et Euroopa Liit peaks juhtima seda kõike. inimõiguste nõukogu teema loomulikult järgmiste kuude jooksul kerkib üha uuesti, uuesti Euroopa Liidu Nõukogu inimõiguste töörühma päevakorda meie omalt poolt teeme kõik, mis võimalik, tagamaks, et Euroopa Liidul on olemas ühispositsioon inimõiguste nõukogu tegevuse osas. me teame seda, et Euroopa Liidu läbirääkimisvõime sõltub suuresti meie võimest panna paika, teha ära eeltöö, panna paika kõik see, millele tugineda oma töös edaspidi väga oluline on pöörata tähelepanu ÜRO inimõiguste voliniku sõltumatusele, sellele, et kas nõukogu tuleb toime ühe või teise olukorra lahendamisega ja kuivõrd meil suudame kiiresti kokku kutsuda erakorralisi koosolekuid. ma saan aru, et ma olen nüüd väga pikalt sõna võtnud, aga jutu kokkuvõttes tahan öelda seda, et inimõiguste kaitse ja edendamine on lahutamatu osa meie välispoliitikast nagu ma ütlesin, ma olen teie teenistuses, me võiksime veel kohtuda ja proua Haudala, ma loodan, et ka teie saate ühineda meie inimõiguste nõukogu töörühma kohtumistel ja peagi on ju Šveits Euroopa Nõukogu presidendi kohale asumas. suur tänu teie esitluse eest. kui teil ei oleks olnud äh, nii olulisi asju öelnud, siis ma oleksin teid peatunud, kuid äh, kuna teil on nii äh, ambitsioonikas äh, programm, siis ma ei soovinud teid katkestada, ma õnnitlen teid teie esitluse puhul ja ma loodan, et see saab olema meile eeskujuks selle kohta, kuidas eesistuja riigi esindajad äh, saavad olla, äh, soovivad olla sidusad ja ka äh, koostööaltid meiega. kõigepealt saab ähm, Amnesty Internationali esindaja kolleeg sõna, mulle on vist antud vale nimi, ütleb proua esinaine kuna eh, jah, härra Nicholson tegelikult ei saanud siin täna tulla, sellepärast mina asendan teda. Eh, niisiis, me kuulsime eh, Hispaania eesistuja kava ning ma sooviksin tänada Hispaania ja Belgia eesistujat, kelle ajal see uus mehhanism rakendatakse oluliseks selle perioodi ajal on see, et, ähm, et, et tekiks mingit võimu ähm, vaakumit. nii et kogu aeg peab teadma, kes mida teeb, kes on mille, kes on millegi osas pädev ja, ja oluline on ka teada, kes otsuseid äh, vastu võtab, kuidas näeb välja otsuste protsess. see puudutab ka Euroopa Liidu tegevust ähm, ÜRO-s ja see puudutab ka Euroopa Liidu tegevust eh, pealinnades. sest eh, kui eh, muudatusi tehakse progressiivselt, siis on oluline, et riigid teaksid, kellega nad peaksid rääkima Euroopa Liidus, kes on nende mm, kontaktisikud Äh, nüüd, mis puudutab ähm, eesistujariigi ähm, programmi, siis äh, Rootsi eesistuja, ähm, eesistumise ajal me nägime väga palju uusi programme, samuti nad tegid väga palju tööd ära läbipaistvuse osas. kuid äh, paraku Hispaania eesistumise programmis me ei ole näinud, mil määral neid tegevusi jätkatakse samuti mis puudutab institutsioonide vahelisi eh, tegevusi, siis kui me ei ole ka näinud, kuidas see eh, jätkub näiteks ka, mis puudutab eh, veebi, infot veebilehekülgedel. nii et ma arvan, et peaks üle vaatama need erinevad initsiatiivid, mis võeti Rootsi eesistumise ajal veel kord üle. samuti tuleks vaadata, millega tegelevad geograafilised töörühmad Rootsi eesistumise ajal äh, nende töörühmade tegevus ka avalikustati äh, veebilehekülgedel. sellel on väga suur mõju ka äh, kodanikuühiskonna erinevatele organisatsioonidele ja kindlasti ka parlamendiliikmetele, kui neil on juurdepääs olemas kõikidele nendele vajalikele dokumentidele ja samuti ka infole, eriti ka mis puudutab kohtumisi nõukogus nüüd meie äh, vastus äh, eesistujariigi programmile. Ähm, me saatsime Hispaaniale väga palju äh, soovituvaid dokumente, ma ei hakka praegu üksikasjadesse laskuma, kui ma sooviksin välja tuua selle, et esimest korda me tõime välja individuaalsed juhtumid inimõiguste alase tegevuse osas. tegu on siis kümne individuaalse juhtumiga ning äh, see puudutab äh, väga erinevaid äh, Euroopa Liidu vahendeid ja samuti ka geograafiline ulatus on väga suur. ma ka mõistan, et äh, parlament on äh, varem samuti tegelenud äh, väga tõhusalt individuaalsete juhtumitega. ma loodan, et see tegevus jätkub ka Hispaania eesistumise ajal. nüüd paar kommentaari veel mõne prioriteetse valdkonna osas, mida Hispaania esindaja mainis väga rõõmustav on see, et surmanuhtlane vastane tegevus on üheks olulisemaks teemaks ähm, eesistumise ajal. kahe tuhande kümnendal aastal, kui meil on tulemas ka ÜRO äh, Peaassamblee, siis oluline on see, et me vaataksime, millised olid äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta õppetunnid, kuidas Euroopa Liit tegi koostööd teiste riikidega terves maailmas ja kuidas tehti koostööd ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega. me loodame ka, et parlament panustab siin rohkem. ma mäletan, et mõningatel, mõningatel parlamendiliikmetel oli eriline huvi just surmanuhtluse vastase võitluse vastu, nad on võtnud ühendust meiega ja kindlasti jätka, jätkatakse tegevust ka Belgia eesistumise ajal ma kutsuksin parlamendi äh, liikmeid ka konverentsile, mis toimub veebruari lõpus Genfis ja mis tegeleb surmanuhtluse kaotamisega. ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, tegevuse ülevaatamine on äärmiselt oluline ja ma tean, et ka proua Andrikiene, selle alakomisjoni liige, on tegelenud selle äh, küsimusega väga intensiivselt. see küsimus muutub oluliseks ka siis, kui äh, märtsikuus äh, parlamendiliikmed külastavad inimõiguste nõukogu koosolekut samuti me ootame Euroopa Liidu vastust Goldsteini raportile, sest varem on olnud Euroopa Liidul sellega väga suuri probleeme. see punkt on kindlasti nii Peaassamblee eh, eh, päevakorras kui siis ka Inimõiguste Nõukogu eh, koosoleku päevakorras oluline on läbi viia siseriiklikud juurdlused selleks, et riigid saaksid anda põhjaliku vastuse nendel koosolekutel, mis toimub siis nii märtsikuus kui ka veebruaris. nüüd, mis puudutab piinamist. mul oli hea meel kuulda, et Hispaania eesistumise ajal hakkab, jätkab seda tegevust, mida Rootsi oma eesistumise ajal juba alustas piinamisvastase suuniste osas. kuid ma pean ütlema, et need suunised on väga kehvasti seni rakendatud. Rootsi eesistuja tegi küll kõik selleks, et ähm, kampaaniat elavdada äh, piinamise vastase tegevuse osas ja me loodame, et see tegevus jätkub parlament äh, toetab ka, et komisjon kutsuks üles liikmesriike üle vaatama äh, piinamise äh, vastaseid meetmeid ka nende kaubandussuhetes. nii et ma, ma loodan, et see et seda äh, tegevust ka rakendatakse, kuigi ma olen teadlik sellest, et äh, et seda, neid eeskirju ei ole kõikides liikmesriikides veel rakendatud. kuid äh, seda aspekti tuleks rohkem arvestada liikmesriikide kaubandussuhetes kolmandate riikidega. ma olen täiesti kindel, et kõik probleeme ei ole võimalik siin käsitleda, aga laienemine ja naabruspoliitika on ka inimõigustega seotud. Hispaania eesistumise ajal loodame me näha uusi assotsiatsioonilepinguid, mida äh, räägitakse läbi, allkirjastatakse ja loodame ka, et Euroopa Liidu uued tegevuskavad koostatakse ja lepitakse kokku äh, kogu selles tegevuses on võimalus defineerida inimõiguste eesmärgid äh, naabruspoliitikas, näiteks suhetes Marokoga on, saab mõjutada ilmselt suhteid kogu Põhja-Aafrikaga ning äh, seetõttu peab ka sealne poliitika sisaldama Euroopa Liidu inimõiguste komponenti. Euroopa Liidu Vahemere suhted hakkavad arenema kindlasti Hispaania eesistumise ajal ja eh, me ootame suure huviga, milline võiks olla nende suhete inimõiguste komponent. Eh, ja nüüd pärast Lissaboni lepingu eh, jõustumist, millised oleksid meie mõtted inimõiguste kohta? kindlasti võiks see temaatika rohkem ja jõulisemalt kajastuda välistegevuses loodame ka, et selle allkomisjoni ja Leri Ashtoni vahel kujunevad tihedad sidemed, et inimõiguste temaatikat arvestataks ka tema teenistuses, oleme teinud konkreetseid ettepanekuid, mis me saatsime juba enne jõule talle ja loodame, et inimõigusi hakatakse süvalaiendama uues välisteenistuse tegevuses. Äh, nõukogus on geograafilised töögrupid, kõrgetasemelised töögrupid, äh, Koreper äh, ja teised, aga nende töö koordineerimine on olnud väga keeruline, seetõttu nüüd on tekkinud tõeline võimalus baroness Ashtonil ähm, määramaks poliitika- ja julgeolekukomitee esimehe, kes siis vastutaks ka inimõiguste eest. Euroopa Liidul äh, järgmise aasta jooksul asuvad tööle uued delegatsioonid, loodame, et nad võtavad inimõigusi tõsisemalt, järgivad ka inimõiguste suuniseid, mis Euroopa Liit on vastu võtnud. Euroopa Liidu saatkonnad eh, erinevate riikide pealinnades muidugi peavad koormust jagama, aga Euroopa Liidu delegatsioonidel peab olema kohustus kohaldada Euroopa Liidu inimõiguste põhimõtteid ja kohustus ka ehm, raporteerida regulaarselt kõrgele esindajale ehm, nende suuniste täitmise kohta. tänan. suur tänu nende kommentaaride ja ettepanekute eest ja suur tänu, et te olite olete arvestanud Amnesty Internationali kirja kõrgele esindajale, kus kirjeldati Lissaboni lepingu võimalikku mõju inimõiguste arengule. ka meie tahame arutada, kuidas koostööd edaspidi teha Baronasse Ashtoniga. kui Euroopa Komisjon on ametisse kinnitatud, aga praegu veel on mõned etapid läbi käia enne seda ja ähm, kuna meil on kavas veel töögrupi, äh, ühe töögrupi koosolek ja, ja üks äh, minikuulamine, siis äh, e-, annaksin teile kõneaega minimaalselt ning palun teid keskenduda kõige tähtsamale. härra Jimenez, palun proua Hüstmene, Himenes. tänan teid. härra eesistuja, oma esindaja, teie kohalviibimise eest täna. Te rääkisite täna nendest inimrühmadest, kes vajavad kaitset. arvan, et meie toetame äh, niisugust tegevust, tõesti, selliseid inimrühmi on olemas ühiskonnas, kellel on vaja meie toetust. kahjuks äh, teame ka, mida tähendab terrorism ja millised tagajärjed on sellel süütutele inimestele, seega tuleb jätkata ka terrorismivastast võitlud, võitlust. on vaja kaitsta ka terrorismi ohvrite õigusi. tegin proua Malmströmile ettepaneku, et töötataks välja terrorismi ohvrite kaitse või, või õiguste harta. me oleme ju kõik potentsiaalsed terrorismi ohvrid, seega me peame omama vastavat õiguslikku baasi, et meie õigusi vajaduse korral kaitstaks. loodame palju Hispaanialt kui eesistujamaalt, et see harta tõesti teoks saaks. Luis Janjes külastas oma abikaasaga jaanuaris ähm, Kuubat, ka sellest tahaksin rääkida. vabandage, ma pean paluma teilt lõpetada, ütles see sinaine. jah, aga ma tahtsin teada sellise juhtumi puhul, mida kavatseb eesistuma teha, kui ei lubata ühel Euroopa Parlamendi saadikul riiki sisin-, siseneda, nimelt Kuubasse. milline võiks olla teie poliitika Kuuba suhtes? minu arvates on vaja dialoogi pidada riigiga, aga kui riik kahjuks ei kuula kedagi ja jätkab inimõiguste rikkumist, siis see on väga keeruline. meie asepresident, palun. suur tänu, ma tahaksin eesistujamaad Hispaaniat ja ka teisi eesistujamaid tänada tegevuse eest nii olulises valdkonnas. ja ma tean, et teie äh, proua esinaine osalt ka tulevastest kõnelustest te olete juba näidanud, et te olete huvitatud inimõiguste alasest diskussioonist, president Puusek palus mul ka kaasa lüüa, ma olen selles komisjonis ja teistes kakskümmend aastat nimetatud temaatikaga tegelenud. tahaksin keskenduda kahele küsimusele. kõigepealt institutsioonide vahelised suhted parlamendikomisjoni ja nõukogu vahel pärast Lissaboni lepingut Äh, Catherine Ashtoni äh, rollile. elulise tähtsusega on minu meelest see, et nõukogu äh, võtaks endale poliitilisema, jõulisema seisukoha. parlament on tavaliselt toetanud nõukogu selles osas. komisjon minu kogemuse järgi on püüdnud olla tagasihoidlik, bürokraatlik aga meil oleks vaja palju ambitsioonikamat Euroopa Liitu ja eh, nüüd täheldasin, et eesistuja oma priori-, prioriteetide seas ei olegi sõna eh, demokraatia. nõukogu eh, liikmed siiski on demokraatiaga tegelenud, kuigi alati pole võib-olla konsensusele jõudnud. nüüd karistamatus. mul on hea meel, et see on võetud eesistuja maa prioriteediks Äh, mulle tundub, et äh, Ladina-Ameerika järgi äh, töötatakse välja mingisugune karistamatuse indeks, seda hakatakse rakendama igal pool üle maailma. ÜRO Julgeolekunõukogu niisugust indeksit välja töötada ei saa, sellepärast et Hiinas ja Hiinas Hiinas ja Venemaal on ikka veel inimõiguste rikkumisi, aga Äh, Manfred Novak eelmisel aastal, tema on muide ÜRO raportöör piinamise vastaste tegevuse osas, ütles, et meid võib lohutada ka see, et, et äh, need politseinikud või ametnikud, kes piinavad inimesi, neid ikkagi teatakse ja teatakse kas või kusagil väljaspool riiki ja ükskord võetakse nad ikka vastutusele. suur tänu ja nüüd härra Obiols, palun! A mí me parece que hemos escuchado una... mulle näib, et see, mida me siin kuulsime, on tõesti üks hea teekaart, millest Hispaania saab oma eesistumise ajal juhinduda inimõiguste küsimustes. see on päris hästi kokku pandud. ka ettekanne oli väga huvipakkuv see loetles üles mitmeid tegevusi, prioriteete. ja nagu ma aru saan, siis meie tegevus, meie suhtlus saab kindlasti abiks olema. ja ilmselt see võimaldab veel asju paremaks lihvida nii mõneski valdkonnas. ma tahan viidata mõnele aspektile siiski, mis mulle tundub, et on jäänud tagaplaanile vähemalt selles osas, mis ma nüüd kuulsin eesistujariigi prioriteetide kohta. on terve hulk selliseid teemasid, mis teinekord tunduvad väga tõsised olevat ja mis eeldavad seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid tegelevad nendega ja pühenduvad sellele. näiteks kõik see, mis puudutab rännet varjupaiku pagulasi. väga suurel määral on see kõik seotud Hispaania eesistumise perioodiga, mis jääb praegu Lissaboni leppe jõustumise algusesse selge on see, et me peame varjupaiga küsimustes pane-, koostama sellise ühtse leegri, reeglite süsteemi, määratlema paremini ära olukorra välispiiridel. ja sellest võiks abi olla. ilmselt tuleb sellele rohkem rõhku asetada. palun katsuge lühidalt teha, teil on aega kaks minutit, härra proua esinaine, ei ole üldse lihtne nii kiiresti oma mõtet edastada. aga püüdke, palun, härra. ma saan aru, et te tahate, et ma kahe minutiga suudan oma mõtted, mõtteid väljendada, palun tundke mulle kaasa, ma ei saa sellega hakkama jutt käis dialoogist erinevate kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, tuleb kaasata ka valitsuse väliseid äh, tegijaid Euroopa tasandil, maailma tasandil ja siin taaskord mulle tundub, et Euroopa Liidul on olemas tõsised liitlased. ja see koostöö suunas liikumine ongi just see, mida meil on tarvis ja nüüd minnes konkreetsemaks, võin öelda seda, et siin räägiti surmanuhtluse kaotamisest. siinkohal muidu tuleb arvesse võtta teatud nüansse. jah, ühest küljest on meil häid uudiseid selle kohta, et me oleme surmanuhtluse kaotamise osas edusamme teinud, aga nii, nagu kõneleja enne ütles, tõepoolest positiivsele võib täheldada ka selliseid negatiivseid erandeid esinaine sekkub, tuletab jälle meelde kõnelejale, et ikka ainult kaks minutit endiselt on tal aega meil on sellega probleeme, aga olgu, aitäh. mul on veel kaheksa kõnelejat nimekirjas, ütleb esinaine. ja palun pidage kinni oma kahest minutist, sest meil on aeg otsa saamas ja meil on veel päris olulisi teemasid tarvis käsitleda. ja proua Andrik Jääne, palun. aitäh, proua esinaine kõigepealt suur-suur äh, aitäh, et äh, tutvustasite meile Hispaania eesistumise aja prioriteete. ma tahan rõhutada Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmesriikide olulist rolli rahvusvahelisel tasandil kui vaatame ÜRO-d ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu tegevust, siis eelmisel aastal toimus arvamuste lahknevus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel Goldsteini raporti osas. nii et ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite selles osas, mida te hakkate ette võtma selle arvamuste lahknevuse puhul. eile toimus Euroopa Parlamendis meil Kuuba teemaline kuulamine ja arutasime sealset demokraatia ja inimõiguste kaitse olukorda ja Madrid äh, minu teada andis välja sellise teate, et äh, Hispaania toetab uut kahepoolset lepet Kuubaga ja ma saan aru, et Hispaania valitsus on seisukohal, et äh, see sunniks Kuubat parandama inimõiguste olukorda oma riigis. aga kuidas jõuda Euroopa Liidu ühisele seisukohale selles küsimuses äh, ja, ja mis saab näiteks äh, Rootsist, äh, Tšehhi Vabariigist, äh, kes on ju alati olnud need liikmesriigid, kes on vastu sellele, et me niimoodi küsimusi Kuubaga lahendame. ja nüüd, mis puudutab kaubandusleppeid ja inimõigusi, siis kas teie meelest peaks see olema kohustuslik kõikides kaubanduslepetes, et tuleb kaasata ka see inimõiguste aspekt? selline küsimus tõusetus Karol äh, de Hühti kuulamise ajal. keegi nimelt küsis tema käest midagi Kolumbia kohta, võimaliku sõlmitava vabakaubandusleppe kohta. suur tänu, proua Andrikiene, suur tänu, et oma ajast kinni pidasite. mina tahan teile öelda seda, et eilsel Kuuba kuulamisel mida juhtis Rahvapartei fraktsioon, osalesid äh, ka kaks äh, Kuuba Saharovi auhinna nominenti, laureaati. ja nüüd proua Koomest, palun. ma tahan teid tänada suurepärase ettekande eest kõigepealt, lugupeetud külaline ja ma tervitan igati Hispaania eesistumise aja prioriteete. ma panin tähele, et nüüd on loodud selline seos soolise võrdõiguslikkuse ja, ja ka selle vahel, et tähelepanu rohkem pöörata lastele sõjapiirkondades. see kõik omakorda on seotud sotsiaalsete ja majanduslike õigustega, seotud sellega, et kõigil on ju õigus puhtale joogiveele mulle tundub, et äh, me oleme päris hästi suutnud tagada muuhulgas näiteks kultuuriliste ja majanduslike õiguste kaitset ma olen nõus ähm, Amnesty Internationaliga selles osas. et ähm, kõige tähtsam on tagada et on olemas seos selle vahel, et Euroopa Liit kaitseb ja edendab inimõigusi nii väljaspool Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sees. edasi piinamise vastase võitluse juurde. nii selles osas kui ka terrorismivastase võitluse osas on tarvis panna inimesi vastutama ja see omakorda on seotud äh, erakorraliste isikute väljaandmistega. nagu me teame, Leedu lubas oma territooriumile luua ebaseaduslikke vangila, vanglaid, me teame, et sama, samuti toimisid ka Poola ja Rumeenia, aga tegelikult äh, ei ole sellega seotud mitte ainult uued liikmesriigid, vaid ka Saksamaa käsi on siin mängus olnud naabruspoliitika, inimõiguste kaitse tagamine, need on mureküsimused. ja arengupoliitika osas tõesti peame vaatama, millised on meie suhted Aafrika Liiduga. selge see, et ka seal ei peeta kinni inimõiguste kaitsetingimustest, see kõik omakorda asetub Cotonou leppe raamidesse me peame aitama tagada seda, et äh, kõik mandaadiga võetud kohustused ka täidetakse, aidatakse tagada naiste õiguste kaitse, tuleb vaadata, kuidas parandada demokraatia olukorda Etioopias vaatamata sellele, et Euroopa Liit abistab Etioopiat suuremahuliselt, on ikka seal tõsiseid probleeme. aitäh, proua Koomes ja nüüd palun härra Hauet. olles nüüd kuulanud ähm, minu Hispaania kolleegi, mul on hea meel, et te rõhute just äh, suuniste ellurakendamisele, mitte niivõrd suuniste, uute suuniste loomisele. väga oluline muidugi samamoodi, nagu te ütlesite, tegeleda sugudevahelise võrdsusega, sooküsimustega igas mõttes, see kõik on ju seotud inimõigustega. olen igati nõus ka sellega, mida ütles Amnesty Internationali esindaja et inimõiguste teema tuleb kaasata laienemispoliitikasse ja naabruspoliitikasse. minu esimene küsimus on suunatud Hispaania kolleegidele. kuidas teie meelest inimõigused on kaasatud meie tulevasse välisteenistuse tegevusse? selge see, et Catherine Ashton konsulteerib meie kui Euroopa Parlamendiga, aga ilmselgelt teil toimuvad omad diskussioonid nõukogu raames. Need diskussioonid on vajalikud, aga neid diskussioone tuleb pidada ka meiega. see on väga oluline, sest see loob vundamendi meie tegevuseks järgmistel aastatel ja oleme ausad, Inimõiguste Kaitse Nõukogu on olnud väga tõhus oma tegevuses, aga seda ikkagi ainult piiratud mahus, ütleme, et ainult seal selles nõukogu töörühmas on nad olnud edukad ja, ja võib-olla nad ei ole niivõrd tegelenud teiste poliitikavaldkondade kaasamisega, nii et siin on teil ilmselt äh, omajagu ära teha. teiseks, äh, kuna mul on väga vähe kõneaega antud, siis äh, ma saan aru, et see toimimisjuhendi koostamine puuetega inimeste kaitse kohta on igati teretulnud, aga me peame ikkagi tagama selle, et peetaks kinni kõigest sellest, mis on konventsioonis kirjas. ja nagu te rääkisite sellest, et äh, Ugandas ähvardatakse surmanuhtlusega homoseksuaale, siis äh, me peame jõudma oma resolutsioonile võimalikult äh, kiiresti. ja nüüd Goldsteini raport. Amnesty International ütles seda, mida ta ütles, ma kuulsin seda, aga ma tahan selgelt öelda järgmist. meil ei ole probleemi Euroopa ühtsuse või see ühtsusega Gaza sektoris, meil, meie probleemiks on see, et Gaza sektoris rikutakse inimõigusi. seal on üritatud äh, leevendada inimõiguste rikkumiste olukorda ja üritatud leida erinevaid vabandusi, aga see ei ole olnud õige Kiitos erittäin paljon. Äh, Haluaisin... Suur tänu, aga ma sooviksin korrata seda, mida ma juba alguses ütlesin, et tänastes ähm, lehtedes öeldi, et Uganda valitsus on vastava ähm, algatuse seaduseelnõu äh, äh, tagasi võtnud, see puudutas siis surmanuhtluse rakendamist homoseksuaalidele ja nüüd saab sõna proua Šakin. Um, suur tänu. Te nimetasite inimõiguste kaitsjate kaitset mitu korda. Eh, kui me mõtleme Iraani peale, eh, näiteks kodanikuühiskonna liikmetele ja ajakirjanikele, kes tegelikult ei ole inimõiguste aktivistid, aga siiski inimesed, kes eh, on sõna võtnud valitsuse vastu ja on nüüd ohus, mida teha niisuguste inimeste heaks siin ja ka kolmandates riikides? ja teine küsimus, interneti mõju inimõigustele, kuidas teie seda vaatlete, tänan. suur tänu, Rošoke. järgmine kõneleja, Rollo Piilar. suur tänu ma äh, üritan küll lühidalt äh, teha, kuid tegelikult on äh, võimatu põhjalikult arutada kaheksakümne üheksa leheküljelist raportit, mis on meie jaoks nii oluline nii lühikese aja jooksul. kõigepealt Hispaania eesistujariigina on näidanud üles suurt pühendumust ning ma arvan, et meie alakomisjon peaks tegema kõik selleks, et et ka äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, surmanuhtluse vastase äh, resolutsiooni vastu võtaks. samuti öeldakse, et et piirkondlik tegevus on oluline, kuid äh, siin ei ole täpsemalt seda kirjeldatud inimõiguste alane tegevus on seotud väga paljude valdkondadega, nüüd äh, naistevastane vägivald, ma arvan, et väga positiivne on see, et äh, Hispaania on võtnud selle oma äh, programmi, kuid Euroopa Liit ei ole sisse seadnud mingeid infopunkte kolmandates riikides, näiteks Ladina-Ameerika riikides, kuhu naised saaksid pöörduda abi poole, ma arvan, et me peaksime järgi uurima, millised ähm, saatkonnad ähm, omavad selliseid infopunkte, äh, eriti mis puudutab näiteks feminissiidi ehk siis naiste tapufenomeni Ladina-Ameerika riikides, et naised saaksid seal äh, abi poole pöörduda. Frontex peab tööt- ja töötama austades inimõigusi, kuid oluline on teada, kuidas seda ta-, kavatsetakse tagada. veel üks oluline punkt, mis puudutab ähm, isikute mis puudutab isikute väljaandmist ja salavanglad Euroopa eh, liikmesriikides, eh, me oleme juba vastava tegevusega tegelenud. kuid äh, eh, proua esinaine, ma äh, ei saa paraku lühemalt äh, teha, sellepärast see raport oli tõesti väga ulatuslik. ma ei teadnud, et meie kõneaeg on siin ainult kaks minutit võib-olla te oleksite pidanud seda kohe alguses äh, teatama. proua esinaine. vaikuttava ja yksityiskohtainen ihmisoikeus. mina ei teadnud, et äh, Hispaanial äh, on nii üksikasjalik programm ja et see esitlus võtab pool tundi. aga me jätkame oma arutelu. ja ma tõesti sooviksin, et üritaksite kõne ajast kinni pidada me natukene pikendame seda kõnega. ja nüüd saab sõna härra aseesimees. Bardzo chciałem podziękować i chcę się podzielić trzema uwagami. suur tänu. mul oleks kolm kommentaari. kõigepealt, see esitlus oli väga huvitav. ma arvan, et see näitas äh, väga põhjalikult, millised on äh, Hispaania äh, eesmärgid eesistumise perioodil. nüüd me teame väga hästi, et äh, tõstatatud ülesanded ei ole ainult kuue kuu ülesanded, vaid siin on tegu jätkuva tegevusega. minu esimene küsimus ongi järgmine. kas Hispaania valitsus on sisse seadnud ähm, ka kontakte Äh, Belgia ja Ungari äh, valitsustega, kuna need on järgnevad eesistujariigid ja nemad hakkavad neid ülesandeid ja tegevusi edasi viima. ning järgmine küsimus. inimõigused ei puuduta mitte ainult soolisi küsimusi, vaid see puudutab eelkõige just sekkumisi konkreetsete juhtumite puhul. mina küsiksin, et kuidas teie hakkate käituma sellistel puh-, puhkudel, nagu näiteks proua Aleksejeva vahistamine Moskvas, või siis selliste äh, küsimuste puhul, mida meie Hispaania kolleeg juba äh, teavitas meid, nimelt siis äh, juhtumid Kuubal. suur tänu, härra Tsemke ja proua Tekosist. köszönöm, elnök asszony romániai magyarként külön örvendek, hogy suur tänu! ungarlasena Rumeenias on mul väga hea meel, et Hispaania, Belgia ja Ungari eesistujariigid on juba alas, alustanud koostööd. ja nad on äh, silmitsi väga keerulise üleminekuperioodiga äh, siin on seotud, äh, mis on seotud siis Lissaboni lepingu vastuvõtmisega, ma sooviksin õnnitleda Hispaania eesistujat ähm, selle puhul, et nad on kaasanud äh, inimõiguste küsimusi oma, äh, küsimused oma prioriteetide hulka. siin on tegu teemaga, mis peab olema mm, prioriteediks ka ülemaailmsel ähm, areenil. eelmise aasta novembris seoses äh, uiguuridega me võtsime vastu äh, resolutsiooni ning sõnastasime oma seisukoha. ja see puudutas ka äh, surmanuhtluse määramist uiguuride õiguste eest võitlejatele me loodame, et siin olukorras tekib parandusi paranemist. Venemaal kehtestatud moratoorium surmanuhtlusele on lootustekitav. samas ma ei kuulnud härra Duarte esitlusest vähemuste probleemi esiletõstmist sooküsimused, naiste küsimused ähm, on oluliselt äh, vähemused äh, on võib-olla äh, kõige olulisemad, kõige olulisem teema, sellepärast et neid diskrimineeritakse kõige rohkem. me peame arutama ka naiste põhiõigusi ja seda ka Euroopa Liidu riikidest väljaspool minu küsimus on, et mida eesistuja saab teha selles küsimuses selleks, et endisi kommunistlikke riike panna austama põhiõigusi, sest see on ka üheks eeltingimuseks Euroopa Liiduga liitumiseks. ma sooviksin siin nimetada äh, Serbiat ja Hiinat ja ka teisi riike. Äh, suur tänu, härra Tirkas ja nüüd viimane kõneleja on kolleeg Pereira ja siis saab komisjoni ja eesistujariigi esindaja sõna ja nüüd härra Pereira. suur tänu. väga oluline on surmanuhtluse kaotamise tegevus eesistujariigi esindaja juba rääkis, et nad hakkavad tegelema ka spetsiaalsete juhtumitega, individuaalsete juhtumitega inimõiguste osas. ja proua Hautala mainis koosoleku alguses ka juba juhtumit. nimelt härra äh, Liuks ja Voo vahistamine ning ta määrati vangi üheksateistkümneks aastaks. proua esinaine, suur tänu selle väga lühikese konkreetse küsimuse eest. nüüd saab sõna proua Veronik Arno, tema on Relexi peadirektoraadist, meil on väga hea meel, et olete tulnud meie koosolekule ja sooviksin kuulda teie kommentaare sellele arutelule ja samuti ka eesistuja programmile ja samuti ka, mis puudutab seda üleminekuperioodi, milles me praegu asume. suur tänu, proua Sinane. tõesti, ma soovisin üldisi horisontaalseid märkusi teha täiendamaks Juani Lissaboni lepingu suhtes usun, et ähm, praegu oleme üleminekuperioodil Amnesty International ütles väga õigesti, et see puudutab kõiki suhteid meie partneritega, aga praegu on meil kaks nõuet. kõigepealt me peame näitama, et äh, toimuvad muutused, meil on nüüd Euroopa Liit äh, ja äh, nagu Hispaania esindaja ütles, me, e, Euroopa Liit räägib enda nimel läbi kõrge esindaja ja e, e, niisugune kauane ametnik nagu ka mina äh, osaleme esimest korda äh, siis äh, ÜRO kohtumisel Euroopa Liidu nimel, seega täiesti juhuslik ja muide, sümboolne on ka see, et Afganistani deklaratsioon tehti ÜRO-s Euroopa Liidu esindaja poolt see on poliitika, aga see näitab ka, et muudatused toimuvad ja me peame nüüd niisugused struktuurid paika panema, mis toimiksid. praeguse hetkeni olime me, oli meil äh, niisugune äh, välispea te,, teenistuse peadirektoraat, nüüd tuleb meil luua ühine välisteenistus, loodame, et see peaga sünnib ja et me räägime ikkagi kõik ühel häälel äh, ka kolmandates riikides saab meil olema Euroopa Liidu ametlik esindus, mitte enam eh, troika, eh, ametlikult ma ütlen formaalselt, aga eh, Hispaania peab nüüd läbi rääkima nõukoguga, komisjoniga, et kõik see teostuks ja see on väga tähtis. järk-järgult selguvad siis meie uued struktuurid aga kui äh, on äh, uus väliteen-, välisteenistus loodud, siis hakkame, siis, siis alles saab hakata äh, tõeliselt tegutsema. positiivne on see, et Euroopa Liidu delegatsioonid ju asuvad juba kohtadel viiskümmend delegatsiooni on juba kogu Euroopa Liidu vastutuse endale võtnud kolleegid delegatsioonides rahvusvaheliste eh, organisatsioonide juures on muidugi keerulisem lugu, seal toimub eh, või, või kestab ülemineku faas ilmselt kauem. Eh, New Yorgis on vaja praktiliselt läheneda suhetele, kontaktidele erinevate ametkondadega aga tahaksin ka öelda seda, et äh, kuulanud ära mõned kuulamised, tahaksin märkida, et inimõiguste temaatika vastu tuntakse ikkagi äh, väga palju huvi ja äh, minu soov on, et inimõigused ei jääks nurga surutuks, et neid arutataks laialdaselt, et inimõiguste temaatika areneks. nii nagu proua Ashton meile ütles, pragmatism ja tõhusus on väga tähtsad põhimõtted, see tähendab seda, et ühe vitsaga kõiki ei saa lüüa, iseäranis kui rahvadiplomaatiast räägitakse. samuti tõstatati kodanikuühiskonna küsimus arvan, et loomulikult on kodanikuühiskonnal eriline tähtsus pidamaks inimõiguste dialoogi, me oleme alati soovinud spetsiifilisi seminare korraldada kodanikuühiskonnaga ja kohtuda nende esindajatega, liikmesriikide delegatsioonidega kodanikuühiskonna vaheliste kontaktide edendamise läbi. Teie jaoks kindlasti allkomisjonis äh, võiks olla oluline kohtumine Venemaa kodanikuühiskonna esindajatega, meie konsultatsioonid praegu käivad, ma tahaksin öelda, nüüd äh, sageli ei saa seda küll öelda, et äh, asi on positiivne, aga uus Euroopa Nõukogu peasekretär arvab, et Venemaa kavatseb Euroopa Nõukogu neljateistkümnenda protokolli ratifitseerida, see puudutab inimõigusi ja see minu arvates on väga tähtis, sellepärast et see puudutab meie naabruskonda ja kodanikuühiskonna, konnast kõneldes siis Venemaa, Kaukaasia, Aafrika riigid, igal pool käib meil dialoog, spetsiifiline dialoog kodanikuühiskonna esindajatega, ja samuti inimõiguste alased konsultatsioonid. vastupidiselt sellele, mis siin räägiti, võib öelda, et meie diplomaatiliste esinduste osas on poliitika siiski väga selge, muide inimõiguste kaitsjatega e, toimuvad pidevad kohtumised, regulaarsed kohtumised, see võib-olla ei ole alati nähtav, aga seda ei tohiks unustada. ning veel üks aspekt. mitmed Euroopa Parlamendi liikmed näiteks rääkisid, et piinamise vastane võitlus ja, ja veel teised äh, teemad, et nende puhul peab Euroopa Liit ühendama jõud Euroopa Nõukoguga, tuleb kaitsta puuetega inimesi, lapsi, loomulikult naisi mainiti äh, seoses kahe tuhande kümnenda aastaga ning äh, proua Reding, kes on inimõiguste volinik, samuti kavatseb märtsis osaleda Äh, ühel kohtumisel, mis puudutab just naiste olukorda ja äh, võin teile kinnitada, et kõikidel institutsioonidel on oma roll äh, inimõiguste kaitsel, et tagada Euroopa Liidu usaldusväärsus. siin tõstatati küsimus seoses pagulastega. me peame sidusamaks muutma oma inimõiguste kaitsjate kaitsmise poliitika ja samuti ära kasutama viisapoliitikat, see ei ole ka alati selge, aga sellest tulenevad mitmed probleemid ja nüüd avatud kodanikudiplomaatia või rohujuure tasandi diplomaat, ja ma arvan, et Rootsi töötas välja eh, vastavad suunised ja Hispaania jätkab seda liini, korraldades vastava kohtumise märtsis ja näitamaks, et eh, meie töö on täiesti läbipaistev ja meie töö jätkub inimõiguste aastaaruanne, mille me koostame koos nõukoguga ja mis peaks välja tulema lihavõttepühade ajal, peaks kinnitama ainult meie ava-, läbipaistvuspoliitikat. Macmillan Scott küsis siin demokraatia kohta, teda ennast enam siin ei ole, aga ma tahaksin öelda, et me oleme ju kõik konsensusele jõudnud demokraatia osas. nõukogu on andnud meile eh, väga täpse mandaati, et me töötaksime eelkõige pilootprojektide, pilootriikidega, tõhustamaks demokraatia arendamispingutusi. seega äh, usun, et Hispaania kui eesistujamaa äh, jätkab seda tööd, äh, esitab oma ettepanekud siis koostöös Lady Ashtoniga ning spetsiifilised küsimused, kaubavahetus mikspärast tekivad vastuolud? mikspärast ei suudeta kõiki huve arvestada või ühendada, ühitada? tõsiselt, äh, meil on kohustus äh, sidusust tagada, aga kõike ei tohi ka segi ajada. Äh, meil toimub järjest rohkem mitteametlikke kontakte ja vabakaubanduslepingud, kaubanduslepingud, äh, neid on väga palju, osasid praegu alles räägitakse läbi ning teist tüüpi lepingud on partnerlus- ja koostöölepingud. Need, äh, neid lepingud räägi-, räägitakse läbi erineva loogika alusel, partnerlus- ja koostöölepingute puhul nimetatakse ära mitmed inimõiguste klauslid Aasia riikides, äh, arvan, et Euroopa Liidul on äh, veel palju nõudmisi, aga meil on olemas ka üldised kaubanduslepingud. kõige selle jaoks on vaja konsultatsioone pidada, sest me tahame säilitada ikkagi sidusust. Äh, GSP pluss on meie pro-, on meie mm, nii-öelda motivatsiooniprogramm, mis äh, rajaneb kaubavahetusele toetamaks neid riike, kus eh, toetatakse inimõigused, õiguste taustamist, austamist, ametiühinguid. tahaksin öelda, et naabruspoliitika eh, raport pühendab suure osa eh, aast-, ikkagi inimõigustele, Marokot nimetati siin see on, äh, Maroko on assotsieerunud riik, kelle puhul me oleme suure lootuse pannud, et ta annaks teistele Araabia maadele eeskuju ning veel Euroopa humanitaarabi ja inimõiguste äh, nii-öelda alasele tagasihoidlikule tegevusele, see Mac Millani Mac Millan Scotti kriitikale tahaksin vastata, et me ikkagi tegutseme äh, pragmaatiliselt ja kui on vaja eraldada vahendeid, siis me soovime, et parlament reageeriks kiiremalt. suur tänu, äh, loodan, et meie koostöö jätkub, sest äh, see on ju alati väga-väga hea olnud. ja nüüd tahaksin anda sõna kokkuvõtteks härra Duarte Quadradole, me oleme nüüd ajast maha jäänud, aga meil on väga hea meel, et me nii palju oleme kuulnud, nüüd on teie suur võimalus kaheksa minutiga näidata, kuidas te vastate kõigile küsimustele. Eh, suur tänu. Eh, suur tänu nende kommentaaride eest eh, Hispaanial on väga palju kogemusi äh, kahjuks terrorismiga ning me teame, et äh, terrorism rikub äh, põhiõigusi, me samas me oleme loonud ka erinevaid organisatsioone, näiteks Valge Käsi, ja me kindlasti kaasame selle ka oma dialoogidesse. nüüd Kuuba. me sellest ka juba varem rääkisime, ühelt poolt me oleme sekkunud ja võtnud kontakti Kuuba esindustega Madridis ning nad loomulikult tegid väga üllatunud näo, nagu alati, meie teeme kõik selleks, et oma diplomaatilist seisukohta üle vaadata, kuid see ei ole päris kindel, sellepärast et me peame selleks saama kahekümne seitsme liikmesriigi kinnituse. meil Hispaanias on olemas eh, vastav eh, foorum Kuubaga. üks parlamendiliige küsis et kuidas käib kokku äh, sõnavabaduse tehnoloogia, jah, siin osas me oleme ka mõndagi ära teinud, nimelt äh, internet tõesti on mõju avaldanud režiimile Kuubas, Hispaania ähm, on selles osas ka juba äh, Kuubaga tegelenud. me eile inimõiguste rühmas vastav rakkerühm jällegi ähm, taasalgatati ja, ja tõesti on väga positiivset ähm, vastukaju, vastukaja saanud see karastama, karistamatuse ähm, punkti sisseviimine äh,. sisseränne on väga oluline küsimus, siin me saame aga nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidust väljaspool ainult äh, sünergia alusel edasi äh, tegutseda, me peame oma koduülesanded siin ära tegema. nüüd äh, kodanikuühiskond, selle, seda ma juba ka juba mainisin ma olen ka äh, siin Brüsselis ja Madridis valitsusväliste organisatsioonidega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega tegelen-, rääkinud selles osas. Äh, Goldstone, jah, siin räägitakse, kas on olemas ühine arvamus või mitte, meil ei ole seda praegu. me peame süstemaatilise inimõiguste rikkumise vastu palju rohkem ära tegema. me teame, et kakskümmend seitse liikmesriiki seisavad ühe ülesande ees, nimelt karistamatuse vastast raportit äh, ka rakendada. Ähm, nüüd äh, Sri Lanka üheks näiteks äh, GSB plussi rakendatakse siin puhul. nüüd Maroko osas üks väga kahetsusväärne juhtum, Haidari juhtum, samuti äh, Sub-Sahara äh, riikide osas äh, Sudaan ja Etioopia on samuti Amnesty Internationali raportis ka Kongo küsimust ähm, arutatakse, härra Haavit, tänan ka teid küsimuse eest, tänan teid ka toetuse eest meie tööl, tööle, mis puudutab siis äh, homoseksuaalide, transseksuaalide õiguste kaitsmist. me soovime teha äh, intensiivsemat koostööd äh, institutsioonidega, ma toet-, tänan ka parlamenti toetuse eest. aastaraporti eelnõu tuleb ka maikuus siin esitlusele ning ma loodan, et ka meie ministrid saavad siin kohal olla sellel arutelul nüüd äh, käitumiskoodeks äh, puuetega inimeste õiguste kaitseks, ka siin peavad äh, liikmesriigid oma koduülesanded ära tegema, me peame siin aga veel uusi impulsse välja töötama ning me peame tegema kõik selleks, et ratifitseerida vastav konventsioon. nüüd Iraan ja inimõiguste mm, aktivistid, jah, ka ajakirjanikud ja kõik teised, kes tegelevad inimõigustega in, Iraan oli inimõiguste rühma töö öö, olulisemaks teemaks viimasel koosolekul ja praegu me töötame ühe dokumendi aluse, ähm, ähm, mida me soovime siis ka Iraani valitsusele edasi saata. siin ei ole, siin on tegu ka poliitilise perspektiiviga, mis puudutab seda äh, äh, konflikti Iraani riigis. Iraanis on ette nähtud ka kohtumine ning me oleme arutanud ka e, Iraani kandidatuuri Inimõiguste Nõukogu e, liikmena. loomulikult me peame kõik tegema ka selleks, et võidelda e, surmanuhtluse vastu vahetevahel aga me näitame ülevas suuremat sidusust äh, selles küsimuses kolmandate riikidega kui äh, näiteks ähm, liikmesriikides. jah, me peame kõikidele patustajatele meelde tuletama, äh, et neil on veel väga palju ära teha. oma eesistumise ajal me üritame ka inimõiguste aktivistidega kontakte luua selleks, et äh, inimõiguse aktivistid saaksid äh, ka pöörduda vastavate mm, infopunktide poole, kui kuid kindlasti meil on vaja, et äh, üksikutes riikides oleks olemas ka Euroopa Liidu poolne esindaja, kes tegeleb siis inimõigusaktivistidega ja kelle poole siis vastava riigi inimõigusaktivistid saavad pöörduda sooviksin teile veel öelda, et äh, Belgia ministeeriumi üks kolleeg juba töötab meiega koos äh, Madridis, see tähendab, et äh, sisemine sünergia eesistuja riikide vahel, selle troika riikide vahel on täiesti olemas me kindlasti üritame tegu, tegutseda ka individuaalsete inimõiguste rikkumise juhtumitega, olgu see siis kas Moskva osas või ka teistes riikides. ja ähm, me oleme juba ka näinud, et Nevadas äh, kavatsetakse kehtestada moratoorium surmanuhtlusele, nii et kindlasti me reageerime ka sellele. koostöö äh, kõrge esindajaga äh, jätkub kindlasti ka vähemuste õiguste äh, rakendamisel. suur tänu! suur tänu, ütleb äh, proua esinaine. minu meelest te ei vastanud isikute erakorralise väljaandmise küsimusest, kas te sooviksite ka, saaksite ka sellele küsimusele vastuse anda? see puudutab siis ebaseaduslike äh, isikute väljaandmist. niisiis, Bushi valitsuse ajal toimunud äh, isikute äh, illegaalne väljaandmine. aga ma ei saanud vastust ka küsimusele uute institutsionaalsete korralduste kohta ja institutsionaalse vastava teenistuse töö kohta, võib-olla vastate sellele küsimusele ka? esinaine sekkub, et võib-olla arutame neid teemasid siis, kui vastab Hispaania eesistuja ja, ja kui vastab komisjon ähm, pärast meie praeguse arutelu lõppu. praegu palun härra Duarte Quadradol midagi öelda just selle väljaandmise kohta, palun. aga võib-olla ikkagi anname eesistujale võimaluse hetke vastata sellele küsimusele mulle tundub see kohane. nii et ei taha oodata kahekümne viienda jaanuarini või, sest meie omalt poolt niikuinii jätkame tööd nendes, nende küsimuste kallal. nelikümmend viis minutit aega, inimesed tahavad alustada kuulamisega inimõiguste olukorras Süürias. nii et väga kahju, aeg on meil piiratud palun tuleme selle teema juurde hiljem tagasi, kui meil see võimalus on. härra Quadrado, palun. Ja, ma küll üritasin kõikidele küsimustele vastata, aga võib-olla läks asi natukene liiga kiiresti. nüüd, mis puudutab äh, illegaalsete isikute väljaandmist, siis äh, mõningad riigid on meile infot andnud selle kohta, mis nende riikides on toimunud, kuidas CIA on seal tegutsenud. meie üritame Genfi kaudu uurida neid üksikuid juhtumeid ning me palume, et äh, liikmesriikide äh, esindajad ka seda teeksid, see on kindlasti ka äh, meie päevakorras ähm, USA-ga jaanuari kohtumisel. ja samutigi, samuti inimõiguste rühm tegeleb sellega, Veronique seda ka juba mainis seni on toimunud, seni on avaldused tulnud kõrgelt esindajalt, nüüd tuleb selli-, vastav avaldus ka nõukogu poolt ja nüüd Belgia peab olema, soovib kindlasti olla kaasatud eh, nendesse aruteludesse ja järgnevatel nädalal me selgitame, kuidas see protseduur aset leidma hakkab. Hispaania ja Belgia peavad siin osas võib-olla lünga täitma, igal juhul huvitav on vaadata, kuidas me hakkame inimõiguste rühma tööd täpselt kavandama ja kuidas me seda ka liikmesriikidele hakkame edastama, igal juhul uudiseid tuleb pidevalt. New Yorgis ja Genfis on töö osas erinevad mudelid. New Yorgis on äh, olemas Euroopa Liidu ühine äh, meeskond, kes tegeleb inimõigustega ja Genfi osas see võimalik ei olnud ning äh, Hispaania on seal esindatud kui äh, praegu ametis olev eesistujariik, võib-olla me saame seda üleminekuperioodi paremini hallata, igal juhul kindlasti ma annan teile rohkem infot selle kohta niipea, kui me oleme saanud selle kohta infot. suur tänu, ütleb proua esinaine. suur tänu esitlemast meile Hispaania eesistumise kava. soovin täna ka kõik, äh, tänada ka kõiki, kes sõna võtsid nüüd Hispaania eesistumine on alles alanud ja meil on äh, väga palju aega, et äh, tegeleda siin komisjonis kõikide nende teemadega. nüüd lõpetame selle päevakorrapunktiga ja jõuame päevapunkti, päevakorrapunkti neli juurde, see puudutab inimõigusi äh, Süürias ja Euroopa Liidu Süüria assotsiatsiooni lepingut. esiteks mul on väga kahju, et härra Dominic Bourdi, kes on äh, assotsiatsioonilepingu äh, raportöör, ta ütles mulle just, et tema lennuk lahkub kaksteist kakskümmend ja seetõttu ta pidi lahkuma lennuväljale. mul oli väga hea meel, et ta küll siia koosolekule tuli, kuid kahjuks tal ei ole nüüd võimalust äh, siia jääda Mario David, qui a dû partir. Mario David on küll lahkunud, aga mina olen kohal. vabandage, vabandage. ma ajasin teid segi omavahel. see inimene, kes pidi eh, lennujaama minema, oli härra Mario David. tema vastutab Euroopa Parlamendis suhete eest Mašreki riikidega. meil on meil külaliskõnelejad, härra Mark Schade-Poolsen, kes on Euro Vahemere võrgustiku eh, tegevdirektor ja samuti Euroopa Komisjoni Relexi peadirektoraadi esindajana Sira Huat ja Süüria saatkonnale saadeti samuti kutse, aga nad ei olnud vastanud eile keskpäevaks, seega me ei tea, kas keegi tuli või ei tulnud. vabandage, et ma siin nimed segi ajasin, aga kõigepealt tahaksin sõna anda härra Vodile. suur tänu, et te kutsusite mind äh, teie komisjoni ette kõnelema Süüria inimõiguste olukorrast iseäranis seoses assotsiatsioonilepinguga. kui palju aega te mulle annate? viis minutit, palun. viis minutit, jah. aitäh, seega inimõiguste olukord Süürias seda tuleb vaadata minu meelest äh, neljast aspektist. kõigepealt seoses usuvabadusega. kuna selles suhtes on regiooni kontekst väga keeruline, tuleb toonitada, et Süürias respekteeritakse usuvabadust seal on väga palju äh, vähemusi, ismaeliidid, alaviidid, truidid, äh, kristlased, kõik, kõiki neid vähemusi Süürias austatakse, kuigi see on e-, enamuses ju sunniitlik riik, aga nende poliitiline süsteem on iseloomult ilmalik, seega usulist tagakiusamist ei toimu ja kui mõni äh, ühendus korraldab demonstratsiooni, siis äh, samas neid sanktsioneeritakse. teistes äh, naaberriikides võib-olla siiski ei võeta vastutusele neid, kes demonstratsioone ko korraldavad. kolmandaks, naiste olukord. juba mitukümmend aastat on naise positsioon avalikus elus tunnustust leidnud. Süüria Vabariigi asepresident on nimelt proua Elata, üks naine ja äh, kolmandaks äh, kodanike suhted naaberriikidega. Süüria äh, suhted regioonis on paranenud naabritega kahe tuhande kaheksandal aastal äh, kehtestati diplomaatilised suhted Liibanoniga, kuigi ähm, on ikka veel Liibanoni kodanikke äh, kaduma läinud, vahistatud ähm, äh, ja seetõttu jätkatakse või seetõttu nõuti kahe tuhande üheksanda aasta aasta kevadel vahistatute eh, väljaandmist eh, ja kinnipeetute nimekirja esitamist. umbes üks miljon eh, Iraagi põgenikku on samas saabunud Süüria pinnale. peab toonitama, et on vaja nii tervishoiu kui ka haridusvõimalusi äh, tagada põgenikele, see paneb ka suure eh, nii-öelda äh, finantskoormuse Süüria ametivõimudele. ja järgmiseks, kuidas on suhted opositsiooniga? Eh, peab ütlema, et viimastel aastatel on opositsiooni esindajad vaistatud, mitu inimest on äh, vahistatud ja ilmselt äh, kardetakse ka, et mõned vahistatud inimesed ei, ei äh, ilmu enam kunagi välja, ei teata neist midagi ja nüüd assotsiatsioonileping. minu meelest peaks seda pidama erakordseks võimaluseks, aitamaks seda, aitamaks Süüriat kaasajastamise teel, majanduse ja poliitilise liberaliseerimise teel. Euroopa Liit jälgib selles lepinguga seoses inimõiguste olukorda Süürias väga tähelepanelikult, nii nagu te, nii, nii nagu on tehtud ka teiste riikide puhul, aga äh, me võime konstateerida, et niisugune leping, selle sõlmimine võib äh, olukorda tunduvalt parandada, suur tänu! paljon siitä, että pysytte aikataulussa. Suur tänu teile, suur tänu ka, et oma ajast kinni pidasite meil toimus Hispaania eesistumise teemal väga aktiivne arutelu ja me oleme natukene oma ajagraafikust maha jäämas. tõsi, olukord seal on tõsine, see on ka oluline, mis seal toimub ja nüüd palun härra Mark Schade-Polsen, Euro-Vahemere inimõiguste võrgustiku esindaja, palun, sõna on teil. Thank you very much and uh, first aitäh kõigepealt suur tänu, et andsite meile võimaluse teha ettekanne Süüria kohta teie allkomisjonis. me hõlmame seitsekümmet Euro Vahemere inimõiguste organisatsiooni, organisatsioon rajati aastal üheksakümmend seitse, tuginedes Barcelona Euro Vahemere partnerlusdokumendile. meie eesmärk on ühendada kõik inimõiguste organisatsioonid piirkonnas ja anda vabaühendustele suuremad võimalused vastastikuseks tegevuseks. tahame edendada dialoogi kohaliku tasandi valitsuste vahel, seda selleks, et panustada inimõiguste meetmete tugevdamisesse Euro-, Vahemere äärsetes riikides oleme koos oma Süüria kolleegidega jälginud sealset inimõiguste olukorda viimaste aastate jooksul, oleme ka tegelenud Süüria ja Euroopa Liidu vahelise koostöö edendamisega. me teame, et Euroopa Parlament jälgis väga hoolikalt seda, mis toimus Süürias ning tegelesid selles suunas, et vabastada poliitilisi vange. viimane kaasus oligi Mohammed Al-Hassani juristi kaasus aastal kaks tuhat üheksa. selge on see, et Euroopa Liidu ja Süüria vahelistesse lepetesse tuleb kaasata ka inimõiguste nüansid. kahekümne seitsmendal oktoobril Euroopa Liit otsustas, et liigume selles suunas, et Süüria kirjutaks alla assotsieerimisleppesse, assotsiatsioonileppesse see on kuskil viis aastat pärast seda, kui assotsiatsioonileppega üldse algus tehti, kuid Süüria ei ole kahetsusväärselt veel oma allkirja assotsiatsioonileppele pannud. siiski võime öelda, et on astutud samme positiivses suuna, suunas, tagamaks inimõiguste kaitset Süürias nagu te teate, artiklis kaks on viidatud sellele, et tuleb austada inimõigusi ja demokraatiat Euroopa Liidu Süüria suhetes. Süüria peab ratifitseerima kõik olulised inimõiguste konventsioonid. see muidugi eeldab seda, et Euroopa Liidu ja Süüria valitsuse vahel peab toimuma aktiivne dialoog, tuleb edendada ühiseid väärtusi. meile tundub, et selline lepe ongi meie võimaluseks nüüd asuda aktiivsemalt dialoogi pidamise suunas inimõiguste olukord Süürias on äh, minu meelest väga tõsine. toon mõned näited selle kohta, mis meie meelest on praegu suureks probleemiks alates aastast tuhat üheksasada kuuskümmend kolm on Süüria inimesed põhimõtteliselt elanud sellises äh, hädaolukorras, seal ei toimu mingite inimeste õiguste ja vabaduste austamist. paljud inimõiguste kaitsjad on vangistatud Mohamed Al-Hassani kaasus on üks viimaseid, mis on teie ette jõudnud, aga on veel teisi selliseid sarnaseid kaasuseid, mis äh, on seotud äh, erinevate juristide, inimõiguste kaitsjatega, üksteist on arreteeriti oktoobris kaks tuhat üheksa. tihtipeale inimõiguste kaitsjatele määratakse reisikeelud, äh, nende liikumist tõkestatakse, neil on võimalik minna õppima tööle mujale, neil on võimalus saada haiglaravi vajadusel. ega nende perekonnad elavad igapäevase hirmu ja surve all. meie võrgustiku ühinemise vabaduse analüüs näitab, et Süürias ei ole veel vastavad assotsiatsioonid saanud mingit ametivõimupoolset heakskiitu nii vanglates kui ka politseijaoskondades toimuvad piinamised, mitmed tuhanded kinnipeetavad on Süüria kinnipidamisasutustest lihtsalt kaduma jäänud alates kaheksakümnendatest, pidevalt toimub diskrimineerimisi, kuskil kolmsada tuhat inimest Süürias on ikka endiselt veel kodakondsuseta ma võiksin siin veel mitmeid asju ära märkida, aga ma arvan, et teie allkomisjon on väga hästi kursis inimõiguste olukorraga Süürias ja loomulikult võime vajadusel edastada teile täiendavat teavet ma tahaksin viidata sellele, mida härra Budis juba ütles, nimelt tuletan teile meelde seda, et Süüria on näidanud üles positiivset suhtumist äh, oma kaaslaste osas ja on näidanud üles heatahtlikud, heatahtlikkust ühe miljoni iraaklase ja viiesaja tuhande Palestiina põgeniku osas. sellegipoolest olukord Süürias on muret tekitav meie võrgustiku jaoks Euroopa Liidul on olnud väga raske astuda avatud läbipaistvasse dialoogi Süüria ametivõimudega. assotsiatsioonilepe on aga heaks võimaluseks sellise dialoogi pidamiseks. ja Süüria ametivõimud peaksid saama aru sellest, et inimõiguste kaitse edendamine ei, ei ole, ei ole kahjulik kuidagi riigi suveräänsusele, sõltumatusele, vastupidi seega Süüria tuleb kaasata dialoogi Euroopa Liiduga ja tähendab, et Euroopa Liit ja Süüria peaksid arutama läbi võimaliku teekaardi. sellele on üles kutsutud juba ka Euroopa Parlamendi Süüria resolutsioonis, mis pärineb septembrist kaks tuhat üheksa. teekaardil tuleb ära märkida konkreetsed sammud, mis tuleb astuda muuhulgas tuleb kaotada reisikeelud inimõiguste kaitsjate ja nende perekonnaliikmete suhtes tuleb äh, tagada koolitus Süüria ametivõimudele, politseinikele, viia nad kurssi inimõigustega, inimõiguste kaitsega. loomulikult oleme hea meelega nõus selles osas koostöös tege-, koostööd tegema. inimõiguste kaitse vabaühendused Süürias tuleb kaasata meie tegevusse, peame võtma arvesse nende analüüse, toetama inimõiguste kaitsjate pereliikmeid Euroopa Liit peab oma suunised ellu rakendama, kaitsmaks inimõiguste eest seisjaid. oluline on ka see, et Euroopa Parlament rõhustab jätkuvalt seda, et inimõigused on oluline aspekt assotsiatsioonilepete juures ja inimõigused tuleb seada prioriteediks suhtluses Süüriaga. me tahame, et Euroopa Parlament algataks dialoog inimõiguste küsimustes Süüria parlamendiga me leiame, et parlament peaks minema veel kaugemale oma resolutsioonist ja võtma arvesse Muhamed al-Hassani juhtumit ja andma, toetama ka seda, et inimõiguste kaitse saaksid osaleda avalikel sõnavõttudel, üritustel. ja lõpetuseks kutsume üles Euroopa Parlamenti võtma vastu resolutsiooni, kus kutsutakse muuhulgas Süüria ametivõime üles astuma dialoogi Euroopa Liiduga selleks, et algatada demokraatlikke reforme ja parandada inimõiguste olukorda Süürias, aitäh! Uh, suur tänu! tõesti, parlament võttis vastu kiireloomulise resolutsiooni minu meelest septembris äh, Muhamed ähm, al-Hassani juhtumi osas ja üks kuu hiljem mul oli võimalus ka kohtuda tema esindajatega ja tema advokaadiga ning me arutasime seda juhtumit ja, ja arutasime ka assotsiatsioonilepingut, äh, mida seni ei ole ratifitseeritud. samuti Haeta Malek, inimõiguste äh, jurist, kes neljateistkümnendal oktoobril vahistati, siis mina meie alakomisjoni äh, nimel saatsin ka Süüria saadikule kirja, kus me mõistsime sellise akti hukka ja nüüd kõigepealt saab sõna proua de Kaiser. Vous n'avez pas demandé okay. Teie olite eelmise aasta raportöör, seetõttu sooviksin teile, proua de Kaiser, sõna anda. jah, tõesti, assotsiatsioonilepingul on väga pikk ajalugu. Eh, ma olin ainult üks paljudest raportööridest, kes selle temaatikaga tegeles, aga nüüd ilmselt jõuame me selle lepingu sõlmi, sõlmimiseni. kuulasin härra Bodisia, härra Paulseni äh, sõnavõtte väga tähelepanelikult. Teil oli õigus, mõlemal teil. tõesti, äh, kui regiooni tunda, siis jätab Süüria siiski üllatavalt hea mulje äh, tänu teatud vabadustele, aga lisaks sellele me teame ka, et tegemist on väga karmi äh, režiimiga ja opositsiooni, poliitilist opositsiooni ikkagi surutakse väga äh, väga rangelt maha, mõnikord täiesti meelevaldselt näete, mina võin teile oma posi-, positsioone siin avaldada ja, ja Süürias ka võib rääkida, millest tahate, aga ühel hetkel järsku tullakse ja võetakse teid kinni. see on tõesti probleem, see on sügav poliitiline probleem. loodame, et mitmeparteisüsteem päästab Süüria, siiani ei ole seda juhtunud ja eh, me teame, et on toimunud eh, repressioon eh, siis, kui muide, kolmsada Süüria intellektuaali avaldasid arvamust Hariri juhtumi kohta ja nad lihtsalt vahistati pärast nüüd, kas see ohustab lepingut, see ei tohiks lepingut ohustada, aga millised on parimad äh, vahendid mõjutamaks Süüria ametivõime, et nad äh, tuleksid välja oma poliitilisest isolatsioonist ning samas edendaksid inimõigusi. ma olen äh, mitu korda öelnud ka kohtumisel presidendiga, et ähm, iga juhtumit tuleb eraldi äh, arutada ja e, me oleme saavutanud ka üksikisikute e, vabastamise, kuid e, poliitiline probleem tervikuna on jäänud. kuidas võiks Süüria niinimetatud poliitilisest paranoiast üle saada ja muuta oma poliitilist süsteemi? muidugi assotsiatsioonileping ei muuda üleöö midagi, aga ta võib tuua Süüria uude poliitilisse seltskonda, see võib pehmendada tema poliitilist režiimi ja minu meelest ei tohiks inimõiguste küsimuse tõttu eh, ohustada eh, midagi niisugust, mis on väga oluline kogu regiooni stabiilsusele Te rääkisite siin pidevast erakorralisest elu, äh, olukorrast äh, Süürias. muidugi Egiptuses ja mujal ei ole olnud sellist osakonda. Äh, Tuneesias on muide ka poliitvange, aga ikkagi on sõlmitud leping Euroopa Liiduga, seega mustvalgelt ei saa asju Äh, vaadelda, me peame olema järjekindlad, äh, aga ma ütleksin, et meil on olemas ka äh, vahendid protsesside mõjutamiseks positiivses suunas, seega püüame siiski ukse avada Süüriale. kõnelesin ka härra Mitchelliga, ta käis ähm, parlamendis loomulikult. ütles ka tema, et me oleme valmis assotsiatsioonilepinguga edasi minema, aga sellel on oma hind Süüria peab mõistma, et ta peab äh, mingil hetkel siiski oma poliitikat muutma ja siis avanevad uued võimalused ettevõtluse arendamiseks ja Lähis-Ida rahuprotsessi edendamiseks. igas detailis ma kahe eelkõnelejaga ei saa nõus olla. ma arvan, et on vaja väga selgesõnalist dialoog, dialoogi pidada. nõudmised alati ei toimi, te teate isegi. Mm muidugi on tegemist julgeolekuprobleemidega, aga ma ei saa öelda, et härra Kilo oli atentaatide taga ja tegelik probleem on on olemas, see puudutab poliitilist sõnavabadust, aga võrreldes oma ümbruskonnaga on see riik siiski täiesti märkimisväärne suur tänu, proua de Kaiser ja nüüd tahaksin anda eh, Süüria delegatsiooni, vabandust, Iisraeli delegatsiooni juhile härra Pelderile sõna anda, palun. suur tänu, proua esinaine. ma jagan seda äh, proua Kaeseri realistlikku hinnangut, ma olin temaga koos ka Damaskuses. mul on üks küsimus äh, mõlemale Äh, esinejale. neli miljonit kurdi on äh, Süürias, milline on nende olukord ja milline on olukord nende õigustega? nüüd usuvabadus protestandina ma ütleksin et äh, siin on tegelikult positiivse olukorraga tegu, vähemalt mis puudutab äh, kristlikku vähemust. siin on tegu loomulikult Süüria äh, siseriikliku küsimusega, selle režiimi küsimusega ning siin me olemegi jälle põhiõiguste küsimuse juures, nii nagu ka proua Kaiser juba mainis ma ise nägin, et, äh, et see on täiesti hämmastav, kui suur on äh, inimeste juurdevool eelkõige just Iraagist ja Süüria on tegelikult selle inimeste sisserändega väga hästi hakkama saanud. mainitud on numbrit üks miljon, ÜRO räägib äh, kahest miljonist ja veel enamast sisserännanust. et siin on Süüria ühiskond tõesti väga suure saavutusega hakkama saanud. seda ei saa mainimata jätta. minu valitsusel on teatavaid reservatsioone seoses assotsiatsioonilepinguga just äh, see inimõiguste olukorra ja põhiõiguste olukorra pärast ja ma loodan, et meie Euroopa püha, Liidu pühendumus äh, ometigi kannab vilja ka selles küsimuses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 ja ka äh, proua Kaiseri poolt, äh, Süüria on väga mm, erilises olukorras, sellepärast et hiljuti ta näitas üles oma head tahet assotsiatsioonilepingu läbirääkimistes ja näitas sellega üles oma integratsiooni äh, tahet. kuid samas on ka selliseid teemasid, mis vajavad siseriiklikke muudatusi, nimelt eh, nad soovivad eh, pöörduda eh, sotsiaalse turumajanduse poole, nii et me vaatame, mida see endaga kaasa toob. samuti põgenike küsimus Süürias ma olin äh, Süürias äh, koos ähm, asemajandusministriga ning äh, äh, ning seal tuli välja, et äh, et põgenike küsimusega tegeletakse väga aktiivselt. ma sooviksin komisjoni esindajalt küsida järgmist. kas äh, neid aspekte on rõhutatud ka Süüriaga läbirääkimistes. me teame, milline uus, uue rolli on inimõiguste alakomisjon saavutanud seoses Lissaboni lepingu vastuvõtmisega. ja see on ka inimõiguste küsimus küsimuste jaoks väga oluline, et meie komisjon on saanud ähm, uue olulise rolli. suur tänu, ütleb äh, proua esinaine. suur tänu härra Tšiviakile, et äh, mainisite ka Euroopa Parlamendi äh, uut rolli ja pädevusi rohkem kõnelejaid äh, mul äh, kõnelejate nimekirjas ei ole. ja kuna eelkõneleja äh, esitas küsimuse komisjonile, siis ma sooviksingi anda sõna esikomisjoni esindajale. ei, kõigepealt veel meie kolleeg. Uh, mul on üks küsimus härra Poulsonile. loomulikult on dialoog oluline aga miks te olete nii kindel selles, et äh, see toob kaasa ka konkreetsed tulemused? paljudel juhtudel esineb nii tõsiseid inimõiguste rikkumisi ja kas tõesti arvate, et Süüria valitsus parandab sealset olukorda? sest kui me vaatame erinevaid dialoog, mis praegu toimuvad äh, rahvusvahelisel tasandil, siis äh, valitsus peab ikkagi seda konstruktiivset kriitikat kuulama ja äh, ja hakka midagi ette võtma, aga kas Süüria valitsus on seda võimeline tegema? võib-olla on teil paigas ka mingisugused tähised, millest lähtuvalt saate mõõta seda, kas teie tegevus on olnud tulemuslik või mitte? aitäh, proua Lohpiller. tõesti, see on oluline küsimus nii palju kui mina mäletan, siis härra de Ka-, proua de Kaiser viitas Tuneesiale, kus samamoodi ei ole astutud äh, samme ja ei ole saavutatud edu selles suunas. aga nüüd annan komisjonile võimaluse vastata küsimusele. palun, komisjon. Merci, madame la president. suur tänu, härra, proua esinaine. esimese küsimuse vastuseks küsite, kas on inimõiguste aspekti arvestatud ähm, majanduse edendamisel ja assotsiatsioonilepingu või kõnelustes. tõesti, nagu te teate, see leping kujutab ühest küljest vabakaubanduslepingut endast Süüria ja Euroopa Liidu vahel praegused sätted on üleminekusätted, sest assotsiatsioonilepingu sõlmimisega seotud mured on ka majanduslikku laadi. praegu on Süüria toodete Euroopa, Euroopasse tulekul ja Euroopa eh, toodete Süüria turule pääsul asümmeetriline olukord siiski veel seega loodetakse, et Süüria eh, ettevõtted, sotsiaalabi, ehm, kõik eh, jõuavad uuele tasandile. Euroopa Liidul on kindlasti lepingu kaudu võimalus toetada Süüriat. siin küsiti ka poliitilise dialoogi kohta, mis garanteeriks seda, et poliitiline dialoog, mida nähakse assotsiatsioonilepingu raames ette, annaks ka tulemusi ja parandaks olukorda meie kogemus äh, Vahemere piirkonna riikidega poliitilisest dialoogist näitab seda, et äh, edasiminek on võimalik, muidugi alati mitte selle tasemeni, mida meie oleme soovinud, aga näiteks võiksin teile tuua Egiptuse, kus enne assotsiatsioonilepingut ja enne naabruspoliitika tegevuskava oli selline sõna nagu korruptsioon tabuks meie kõnelustes, kinnipidamistingimused, kõiki neid vä-, äh, nädusi välditi kõnelduses, äh, kõnelustes, aga nüüd on äh, kõigest sellest avalikult võimalik rää-, võimalik rääkida avalikult ja meie arvame, et Süüria teab selle dialoogi reegleid Nad on assotsiatsioonilepingut äh, rääkinud läbi sõna sõna haaval. üks klausel on seal loomulikult äh, inimõigustele pühendatud, on ette nähtud sanktsioonid, kui rikutakse äh, lepingut. meie teame samuti neid tingimusi. ärgem unustagem aga siiski, et et me ise oleme eh, maha jäänud oma eh, dialoogis Süüriaga. paljude ümbruskonna riikidega oleme jõudnud juba teise etappi naabruspoliitikas, aga näete, Süüriaga ei ole veel eh, assotsiatsioonilepingutki, seega alguses oli väga palju kartusi, usaldamatust, aga ta-, dialoog saab ainult usalduse õhkkonnas toimuda, seega me oleme selgitanud Süüria ametivõimudele, et protsess on kahesuunaline ja me peame niisuguse tegevuskava välja mõtlema, mis meid mõlemaid huvitab, seega tegemist on äh, usalduse ülesehitamise protsessiga äh, ja tuleb meeles pidada, et meil on siiski selja taga mitmed aastad äh, mõistmatust suur tänu Euroopa Komisjonile selgituste eest ja nüüd härra Bodis. suur tänu, roosinaine. kuulasin tähelepanelikult sõnavõtjate arvamusi. kurdide küsimus tõstati, tõstatati samuti. Damaskuse mufti see on siis äh, äh, sunniislamistide juht muide on Süüria kurd. see on ainult üks näide, aga neid on veel. seega mingit vaenulikkust kurdi päritolu kodanike vastu ei ole seoses nende päritoluga. aga see, mida räägiti opositsiooni õiguse ja sõnavabaduse kohta, loomulikult olukord sõja ajal ja see, et Golani kõrgustik oli okupeeritud, on andnud võimaluse ametivõimudele erakorralise olukorra äh, rakendamiseks ning nagu sageli konflikti olukorras äh, võib juhtuda, et erand muutub reegliks. meie küsime, nii nagu proua de Kaisergi küsis, nii küsime, kas assotsiatsioonilepingu võib sellistes tingimustes sõlmida või mitte. see leping võib olla jätkuvaks raamistikuks, mille, eh, mille kontekstis saab Süüriaga mitmes eh, valdkonnas koostööd teha, aga kui me keeldume lepingust, siis me lihtsalt eh, ütleme lahti võimalusest asju edendada suur tänu nende kommentaaride eest, härra Padis. ja nüüd annaksin sõna härra Šade Paulsenile. palun. suur tänu nende küsimuste eest. kurdide osas, ma tean, et see küsimus on väga keeruline, sest äh, kurdidest äh, ametnikud, kes kuuluvad äh, ka võimude hulka, siis me Äh, siis tänu uuele seadusele nendel inimestel, kes elavad äh, piirialadel, on äh, äärmiselt keeruline müüa või osta maad. nüüd, mis puudutab assotsiatsioonilepingut, siis me ei ole ütlemas, et me ei, ei soovi assotsiatsioonilepingut meie partnerid ja meie, meie arvame, et see on äärmiselt oluline, on oluline ähm, kinni hoida inimõiguste kaitsmise printsiibist ja me peame arvestama siin Süürias väga keerulise olukorraga. kuid meil on vaja ka dialoogi jaoks platvorme, seda just inimõiguste osas. ja inimõiguste äh, kaitsjad Äh, Süürias äh, on ohus ja, ja, ja siin osas me peame rääkima ka Süüria julgeolekuvõimetega. et nii et me peaksime äh, praegu üritama nii palju ähm, dialoogiplatvorme moodustada kui võimalik et võib-olla mõne, mõndade aastate pärast me võime seda tegevust mõõta. suur tänu, suur tänu, härra Paulson. paistab, et me oleme saanud olukorra kohta väga hea analüüsi ning äh, ning alakomisjon äh, siis jätkab äh, selle olukorra vaatlemist ja analüüsimist ning me täname härra äh, Charles Paulsonit tema tähelepanuke eest, et me peame parlamendis eh, rohkem tähelepanu pöörama ka individuaalsetele inimõiguste rikkumise juhtumitele. suur tänu selle arvamuste vahetuse eest ja me jätkame olukorra jälgimist Süürias. suur tänu kõikidele kolleegidele, kõikidele külalisesindaja, esinejatele. ja nüüd on eh, nüüd äh, lõpeb äh, alakomisjoni ametlik koosolek, me jätkame nüüd suletud uste taga. ja jätkame arvamuste vahetus demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi teemal. nii et me peame viieminutilise vaheaja ja siis tuleb meil selle töörühma suhteliselt lühikene koosolek nii et suur tänu teile kõigile, ma arvan, et me alustasime oma tööaastat väga hästi.